So good afternoon everybody. tere pärastlõunat kõigile. alustagem oma inimõiguste allkomisjoni kohtumisega. päevakord on välja jaotatud. keegi ei ole palunud muutusi sisse tuua. oleme ka märtsi ja veebruarikuuse kohtumise protokollid teile saatnud, ka seda ei ole keegi soovinud muuta, seega võtame nad vastu. juhataja teadaanded kõigepealt eelmine täiskogu, täiskogu istung võtsime vastu proua Vaidere raporti meie komisjonist äh, majandus- ja sotsiaalkriisi mõjude kohta inimõigustele ja tuletaksin meelde siinkohal veel, et üks koma kaks miljardit inimest äh, elavad äh, äärmuslikus vaesuses, nendel ei ole mitte mingisugust sotsiaalkaitset ja ÜRO ka koostöös äh, nõuame me äh, sotsiaalabi andmist arenguriikidest, kutsusime liikmesriike, meie liikmesriike üles mitte ära kasutama kriisi äh, välja vabandusena arenguabi vähendamisel ja nõuame, et nad teeksid rohkem õiguste tõlgendamisel praktikas, eriti majandus- ja sotsiaalõiguste tõlgendamisel. võtsime vastu Euroopa Liidu ja Ukraina viisalihtsustuskokkuleppe, meil olid fraktsioonides selle kohta, selle üle väga äh, elavad arutelud, et kas me peaksime selle alla kirjutama või ei, kuivõrd Ukrainas on arutelul seksuaalvähemuste vastane seadusandlus, kus äh, homoseksuaalsus põhimõtteliselt võrdsustatakse pedofiiliaga äh,, aga see leping võeti siis vastu täiskogu poolt ja me peame selle seadusandluse mm, äh, eelnõu, seadusandluse eelnõu menetlemist järgima. siis võeti vastu eduaruanne Türgi kohta aastal kaks tuhat kaksteist ja mis puudutab inimõiguste olukorda, siis äh, me ütlesime, et uus põhiseadus praegu veel küll on eelnõu kujul äh, menetluses, aga see menetlus on liialt pikk, tuleks äh, rakendada kahe tuhande kümnendal aastal vastu võetud põhiseadusmuudatused isikuõiguste kaitsel, sõjaväelise kaitse ja soolise võrdõiguslikkuse osas. kindlasti on vajadus äh, ka õigussüsteemi reformimiseks, erandeid on sellele liiga palju ja nad on liiga detailsed. tuletasime Türgile meelde, et äh, ka meediavabaduse osas on arenguruumi ja paranemisruumi ja kutsusime üles siis võtma vastu äh, holistlikuma diskrimineerimise vastase seadusandluse. Ähm, samamoodi äh, tõstatati ka siin küsimus seksuaalvähemuste õiguslike ka-, õigusliku kaitse kohta ja kutsuti üles homofoobia vastu tugevamalt astuma. me tervitasime oma resolutsioonis seda, et ähm, Äh, nüüd, et juurutatud on Öcalani äh, PKK juhi ja valitsuse vahel äh, läbirääkimiskanalid ja nende kanalite avamine küll on positiivne, kuid seda ei saa veel nimetada Äh, jätkusuutlikuks poliitiliseks lahenduseks. Montenegro, Kosovo ja Serbia osas võtsime samuti vastu eduaruanded. kõikides nendes eduaruannetesse puudutavates raportis viitasime inimõiguste küsimusele näiteks Serbias meediavabaduse kaitse kohta. vabandust, äh, esimees vabandab, ütleb, et äh, see oli Serb- äh,, Kos-, Montenegro kohta naiste õigused samuti ja Serbias keskendusime õigussüsteemile, et tuleb astuda korruptsiooni vastu ja võidelda meediavabaduse ja vähemuste kaitse eest. Kosovos viitasime samasugustele küsimustele organiseeritud kuritegevuse vastane ja korruptsioonivastane võitlus ning äh, ka äh, juurdlused avaliku elu tegelaste vastu ja nende vahistamiskord äh, peab olema läbipaistvam nüüd eduaruanne Makedoonia kohta, see oli suhteliselt positiivses toonis kirjutatud raport ja siin on säte selle kohta, et tuleks luua juurdluskomisjon ja et loodetavasti äh, selle juurdluskomisjoni töö tulemuste osas me saaksime ka debati maha pidada. Richard Howitt, üks meie kolleeg, käis hiljuti äh, Makedoonias ja kavatseb siis Makedoonias toimuvat äh, lähemalt jälgida ja võib-olla ta pöördub siis ka Troa poole. võtsime vastu üsna mitu inimõiguste küsimusi puudutavat äh, resolutsiooni, üks puudutas näljastreiki Guantanamo kinnipidamislaagris, parlamendi enamus otsustas mitte vastu võtta selles küsimuses resolutsiooni, äh, võttes arvesse Bostoni rünnakuid nüüd on saavutatud äh, arusaam, et fraktsioonid tahavad asja juurde tulla tagasi maikuu täiskogul. aga kõigepealt äh, tuleb käivitada ametlik protsess, kuidas äh, tuua fraktsiooni esimeste konverentsi ette ja siis jõuame võib-olla resolutsiooni juurde. võtsime vastu resolutsiooni Kasahstanis valitseva inimõiguste olukorra kohta tõsime välja härra Kozlovi, Korashimi ja proua Tuljetjeva juhtumid. nimelt proua Tuletajeva eh, on vangistuses, kuid ei ta,, talle ei eh, anta meditsiiniabi ja siis Vietnam, eh, sõnavabadus ja mõistsime hukka ajakirjanike ja äh, ajaveebipidajatele määratud väga rasked karistused ja me loodame, et inimõiguste dialoog Euroopa Liidu ja Vietnami vahel viib konkreetsele inimõiguste olukorra paranemisele ja pöördusime ka Catherine Ashtoni poole, et ta selle teema tõstataks, kui ta peab arutelusid Vietnami valitsusega ja kui nad räägivad partnerlus- ja koostöölepingust Vietnamiga. nüüd muud küsimused. võib-olla te olete jälginud äh, avalikku arutelu, võib-olla te jälgisite väliskomisjonis avalikku arutelu üleeile, kui kohal oli Saudi Araabia justiitsminister, kes rääkis meile õigussüsteemi, kohtusüsteemi reformist äh, Saudi Araabias ja eile toimus üle tunniajane kohtumine temaga minul ja rääkisime muudest küsimustest ja kasutasin ära võimalust keskenduda konkreetsetele juhtumitele inimeste kohta, kes on, kellel on määratud surmanuhtlus ja info on minuni jõud-, ta, ta vastas mulle, et kaks inimest ei ole surmanuhtluse ootel. see oli hea uudis ja viitasin ka sellele, et Äh, ühele inimesele määratud karistus teda halvata. Äh, ta ütles, et see ei ole õige, härra minister. ja et Saudi Araabia kohtusüsteem sellist karistust äh, heaks ei kiidaks muidugi erinevates punktides, paljudes punktides olid neid erinevaid seisukohti, näiteks nagu surmanuhtluse määramine kui selline. rääkisime ka rahvusvahelise inimõigusõiguste konventsiooni ja teiste konventsioonide ülevõtmist nende seadusandluses, nad suhtusid küll avatult, kuid ähm, ütlesid väga selgelt, et kui nad seda teevad, siis teatud reservatsioonidega ja see on asi, mida tuleb samuti siis silmas pidada ja äh, esitati mulle ka külla, küllakutse. nüüd surmanuhtlus Iraanis. täna hommikul äh, oli Iisraeli delegatsioon, äh, vabandust, Iraani delegatsioon kutsunud kaks eksperti ülevaadet andma sellest, milline on olukord, see on väga detailne ja värvib äh, väga jubeda pildi. Äh, väga palju inimesi mõistetakse seal surma ja see surmanuhtlus viiakse ka täide, jaanuaris ja veebruaris üle kahekümne inimese sellel aastal ja seitsekümmend protsenti ja isegi üle seitsmekümne protsendi inimestest, kes äh, surma mõistetakse, on äh, süüdi mõistetud narkokaubandusega seoses. see on asi, millele tuleb kindlasti mõelda, kui me nõuame oma liikmesriikidelt äh, midagi, sellepärast et mõnedes liikmesriikides on kahepoolseid projekte ja muuseas ka Euroopa Liidul on üks taoline projekt kus me toetame Iraani võitlust narkootikumide vastu, aga kui nad nii tihti inimesi vahistavad äh, ja neid niimoodi massiivselt hukkavad, siis ma arvan, et sellised projektid tuleks peatada. Taani on juba loobunud ja Ühendkuningriik samuti. nüüd jällegi surmanuhtluse teema, Taiwan äh, mõnda aega tagasi äh, ma teavitasin üsna mitmest hukkamisest, ähm, pärast seda kohtumist kohtusin kahepoolsel kohtumisel Taiwan'i ähm, suursaadikuga, selgitasin meie seisukohti, tema selgitas oma seisukohti, kahjuks üheksateistkümnendal aprillil jällegi toimus kuue inimese hukkamine. nii et jah. see on äärmiselt kahetsusväärne sellepärast, et Taiwan varem oli seadnud äh, viieaastase moratooriumi surmanuhtlusele, nad seadsid selle kahe tuhande kümnendal aastal, aga tundub, et nad ei ole valmis seda uuesti rakendamine. ma arvan, et nad peaksid seda tegema, ma tegin ka pressiteate, avaldasin pressiteate, kus ma kritiseerisin neid hukkamisi ja Taiwan'i välisminister reageeris sellele ja ütles, et ma oleks kõigepealt pidanud otsima, leidma konsensust Taiwan'i rahvaga, enne kui ma hakkan kritiseerima nende riigis vastu võetud surmanuhtluse seadust. muidugi kõigepealt mul on väga hea meel, et Taiwan'i äh, välisminister loeb meie pressiteateid. aga kui ma siis tõesti peaksin kõigepealt leidma rahvastega kokkuleppe surmanuhtluse osas, siis ma peaksin iga maailma inimesega põhimõtteliselt rääkima ju see, mida räägib massimeedia ja öö, mida räägivad teatud inimeste grupid teatud riikides, on on ju kõigile selge, igal pool on selliseid gruppe ja selliseid väljakandjaid, kes nõuavad surmanuhtluse sisseviimist või tagasitoomist. selleks, et surmanuhtlus tühistada, on vaja poliitilist tahet ja poliitilist tahet kõige kõrgemal tasemel. ja tuleb rahva seas arutada debatt surmanuhtluse äh, iseloomu üle. ei saa äh, ju äh, niimoodi, et valitsus osalt üritab inimestele selgitada, et tapmine on vale ja samas inimesi hukka mõista. Bahrein äh,, jällegi toimus seal vormel üks võistlus eelmisel nädalavahetusel, enne kui äh, see võidusõit aset leidis, võeti vastu uus seadusandlus, millega karistatakse inimesi, kes avaldavad meele, meelt näiteks inimõiguste olukorda Bahreinis ja selle seadusandluse eesmärgiks on siis karistuste karmistamine ja eesmärgiks oli vist see, et hoida inimesi selle vormel ühe võidusõiduga seotud meeleavaldustest eemale hoida tegime selle kohta ka pressiteate, kohtusin eel- ähm,, endise parlamendisaadikuga Bahreinist, kes tuletas mulle meelde, et Euroopa Liit peaks survet hoidma ja midagi rohkemat ära tegema Bahreini valitsuse vastu, et tagada juurdlusaruande tulemuste parem rakendamine nagu te näete, me oleme viimastel nädalatel päris äh, tublisti tööd teinud. Birma nüüd lühidalt. Euroopa Liidu välisministrite nõukogu otsustas äh, sanktsioonid tühistada relvade osas. me peame selle teadmiseks võtma loodetavasti aitab see sellele, selle riigi arengule kaasa niimoodi, et rohke inime-, rohkematele inimestele laienevad sotsiaalsed ja kultuurilised õigused. kui me seal delegatsiooniga käisime, siis nägime ise, kuidas maapiirkondades inimesed elavad väga kehvasti. mina isiklikult eh, kahetsen seda, et me tühistasime need sang-, relvasank-, ehm, selle relvaembargo ilma eh, teatud eh, eesmärkide seadmiseta ja tingimuste seadmiseta, kui me vaatame, kui brutaalselt koheldakse moslemi kogukondi, neid, kellel ei ole kodakondsust, aga ka neid, kes omavad kodakondsust, siis eh, me näeme, et nende poliitika on võtnud täiesti vale suuna ja mis meil nüüd siis on peale selle relvaembargo siis kuidagi survet avaldada valitsusele? aga Inimõiguste Komisjon kavatseb seda asja silmas hoida, jälgida seda, mis toimub. ja muidugi äh, loodame, et inimõiguste olukord paraneb. ja üsna pea räägime sellest oma delegatsiooni visiidist ja keskendume detailidele. aga nüüd, nüüd et, äh, läheme esimese sisulise päevakorrapunkti juurde, punkt number neli, arvamuste vahetus Tšaadi juristi ja inimõigusega, inimõiguslase Jacqueline Mudeinaga. mäletate veel, et me pöördusime oma eelmisel istungil välisteenistuse poole, et nad annaksid meile ülevaate selle kohta, millised on äh, Euroopa Liidu tegevused Tšaadis endas ja mul on väga hea meel ja privileeg tervitada siin äh, Tšaadi inimõiguste eest võitlejate üht prominentsemat äh, eesvõitlejat, et teile on antud ka prestiižne äh, Engelsi äh, preemia see näitab, see oli juba aastaid tagasi, kuid see näitab seda, et teil on olnud väga pikaajaline kogemus aktivisti ja inimõiguste eest kaitsja ja juristina oma koduriigis. Te olete keskendunud sellele, et eelmise diktaatori režiimi ohvrid, Hissen Habre režiimi ohvrid saaksid kompenseeritud nende kannatuste eest, see on väga oluline kogukondade lepitusprotsess teie riigis ja annaksin nüüd sõna teile ja pärast seda võib-olla küsimuste ja vastuste voor. Merci, euh, madame la president de la com-. suur tänu, suur tänu, inimõiguste allkomisjoni esinaine, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed lubage mul kõigepealt tänada teid kogu südamest selle au eest, tulla täna siia teie ette kõnelema. tulla siia teie komisjoni annab meile jõud, jõudu ja julgust meie võitluses inimõiguste eest, iseäranis äh, jõudu ja julgust naistele, kes äh, peavad igapäevast võitlust rasketes tingimustes, äh, sageli oma elu ohtu seades, sellepärast et võim meie maailmas on meessoost. lugupeetud esimees, lugupeetud daamid ja härrad, ähm, ma kasutan seda võimalust selleks, et rääkida oma tegevuse kahest aspektist, võitlusest, aspektist võitlusest karistamatuse vastu ning naiste ja laste õigustest. Pole vähimatki kahtlust, et kakskümmend aastat on rahvusvaheline üldsus toetanud väga suurel määral võitlust karistamatuse vastu ning toetanud suurte kurjategijate kohtu ette toomi-, toomist, kuid Aafrikas on veel palju teha, meie mandril on karistamatus nagu vähk tõbi, mis koos oma lahutamatu kaaslase korruptsiooniga halvab kogu kontinenti ning ei võimalda meil realiseerida oma potentsiaali meie kodanikuühiskonna liikmed võitleme selle vähktõbe väljajuurimise nimel kõikides linnades Hararis, Dakaris, Khartoumis, Abidžaanis, Tripolis, äh, Džamenas. ja kui te nüüd vaatate näiteks võitlust meie endise äh, diktaatori Hisseen Habre vastu, siis see on suurepärane näide sellest. paistab, et endiselt on kergem rõhuda, kui lihtsalt juhtida ja vägivald võib olla lihtsam kui õiglus. Habre Äh, juhtis Tšaadi tuhande üheksasaja kaheksakümne teisest kuni tuhande üheksasaja üheksakümnenda aastani. ja pärast seda, kui ta oma ametilt, postilt kukutati ja läks eksiili äh, äh, Senegalis, pole tema tegevust analüüsitud. tuhande üheksasaja üheksakümne teisel aastal teatas äh, rahvuslik uurimiskomisjon, et tema režiim vastutas äh, neljakümne tuhande inimese surma eest, äh, miljonite, tuhandete inimeste kadumise eest. tema režiimi tulemusena jäid tuhanded naised leskedeks ja tuhanded lapsed orvudeks ja just nimelt nende laste ja naiste pärast ma võitlen. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ei ole õiglus nende jaoks ikka veel sündinud ja nad Äh, kannatavad ikkagi veel. Äh, selle režiimi käsilased, äh, kes tegid ära musta töö, on endiselt meie ümber ja kummitavad meid vanad diktaatorid ja poliitpolitsei liikmed on nüüd tähtsatel ametikohtadel, politseil, prefektid, kõrgema taseme ametnikud, mõned on kantselei ülemad, töötavad žandarmide juures, sõjaväepolitseis ja nii edasi ja nii edasi. Äh, kogu süsteem vajab õigusemõistmist ja mida kauem me ootame, seda suuremaks muutub meie haav. meie kampaania Senegalis, äh, Senegali suunal, äh, et mõjutada Senegali meie endist presidenti välja andma, on kestnud kakskümmend kaks aastat. Need kakskümmend kaks aastat on Euroopa Liit kogu aeg toetanud kõiki meie ohvreid kahe tuhande kuuenda aasta märtsis, kui äh, Monsieur Vaadi äh, valitsus Senegalis keeldus vana äh, endist despooti välja andmast, pöördus Euroopa Parlament Senegali poole ja nõudis õigusemõistmist Hissen Habre üle või endise diktaatori väljaandmist Belgiale. kahe tuhande seitsmenda aasta oma raportis nõudis Euroopa Parlament sama, nõudis Senegali endis, Senegalilt meie endise presidendi üle kohtumõistmist. nüüd aga ei ole see enam ainult kujutluspilt ega unistus, et endine president tuuakse kohtu ette. veebruarikuus moodustati Dakaris erakorraline Aafrika ko-, koda, kus, mille tegevuses osaleb ka Euroopa Liit ja me usume, et õiglus sünnib, kui rahvusvaheline üldsus äh, seda toetab. see oleks tõeliseks pöördepunktiks õigluse seisukohast Aafrikas. Senegal on esimene riik Aafrikas, kes on olnud valmis kohtu ette tooma endise diktaatori. aga kõik ei ole veel võidetud, võitlus ei ole veel võidetud, see Aafrika erakorraline kogu vajab endiselt toetust, nii rahalist kui ka ekspertteadmisi ja meie kohtunikel oleks kasu Euroopa riikide ametivendade kogemustest Aafrika erakorraline kogu on äh, võtnud vastu ka suure teavitamisprogrammi kava selleks, äh, et äh, informatsiooni edasi anda rahvale ning tagada, et ajalugu ei korduks. ka selles vallas saaks Euroopa Liit nii rahaliselt kui ka teadmistega aidata. palun ärge pöörake meile selga. aidake meid seni, kuni õiglus on jalule seatud lugupeetud esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. Hissena Bre kohtuprotsess on oluline, aga see ei suuda tagada midagi enamat kui ainult osalist õiglust. meie ühiskond peab kogu selle afääri selja taha jätma Tšaadi valitsus peab võtma täiendavaid meetmeid selleks, et tagada täielik õigus kahe tuhandendal aastal esitasid äh, äh, paljud ohvrid kaebuse äh, Abri režiimi piinamise üle. see protsess on olnud tupikseisus juba kaksteist aastat, puudub poliitiline tahe sellega tegeleda. meie vanad piina, piinajad, meie vanad timukad kummitavad meid meie igapäevaelus ja ka mind ennast kahe tuhande esimesel aastal külastas üks sellistest, et karistada mind minu võitluse ja tegevuse eest. üks politsei esindaja üritas mind granaadiga tappa. tema käsuandja äh, oli äh, üks vana timukas, kes, äh, kelle vastu oli Tšaadis alustatud kohtuprotsessi. kuidas on võimalik, et need vanad timukad, endised timukad ja nende jõud on endiselt tugevam kui äh, kohtuniku haamri oma. Tšaadi valitsus äh, ei ole mitte kunagi võtnud meetmeid, mida nõuti tuhande üheksasaja üheksakümne teise aasta rahvusliku uurimiskomisjoniga, komisjoni poolt. ohvritele pole kunagi nende kaotust hüvitatud, ühtegi mälestusmärki ja nende auks pole püstitatud ja äh, Abre suurim massihaud surnute väli on kadumas, sinna ehitatakse hooneid, samal ajal kui lesed ja orvud pole veel leinamist lõpetanud. nüüd on aeg, et äh, valitsus asuks tegutsema, võtaks meetmeid selleks, et äh, hüvitada ohvritele tekitatud kahju. ja neil on vaja teie toetust Need ohvrid vajavad teie toetust, nad on võidelnud juba kaks aastakümmet ning pole saavutanud suurt midagi. oma kriitikutele minu kriitikud ütlevad, et tegemist on kauge minevikuga, sellega pole mõtet tegeleda, aga ohvrid elavad ka täna ja nende jaoks on õigluse jalule seadmine oluline. mina aga võitlen igasuguse karistamatuse vastu. nii et äh, ma räägiks teile natukene ka oma võitluse ja oma tegevuse ühest teisest küljest. Äh, see külg võib-olla on rohkem suunatud tulevikule. Äh, Levira tavade vastu võitlemine ja lapskarjuste väärkohtlemise vastu võitlemine see nõndanimetatud Levira tava või komme äh, tähendab seda, et Tšaadis naiste õigusi ei austata ja juhul, kui äh, naise abikaasa sureb, siis äh, naine peab kadunukese vennaga abielluma, kogu vara läheb tema mehe perele ning tema ise võib sattuda suguhaiguste kandjaks me oleme püüdnud äh, võidelda nende naiste eest äh, ja külapealike hulgas te-, oleme teinud teavitustööd, et naise soove arvesse võetakse. veel, Tšaadis äh, on väga paljud üheksa ja kolmeteistkümne aastased lapsed inimkaubanduse ohvrid, neid müüakse see, selleks, et töötada kariloomadega ja me oleme võidelnud nende õiguste eest juba kümme aastat ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal õnnestus meil selline valveorgan luua, kes aitas päästa kuusteist last. nii nende laste kui ka oma abikaasa kaotanud naiste jaoks oleks meil vaja varjupaika. me püüame nende naiste ja laste jaoks luua ka võrgustikku, mis neid toetaks ja eelmisel aastal äh, õnnestus äh, meie organisatsiooni tegevuse tulemusena äh, vahistada inimkaubanduse võrgustiku üks tähtsamaid isikuid, aga karistamatus õiltseb endiselt, sellepärast et kiiresti lasti ta vabadusse, kohtunik ütles, Äh, oma otsust välja kuulutades, et äh, Tšaadis pole veel äh, laste õiguste konventsioon rakendunud. kas pole irooniline, kas pole siis orjapidamine ja inimkaubandus kogu maailmas keelatud? Aafrikas paraku ja iseäranis Tšaadis paistab, et karistamatus on valiv õiglus kui demokraatliku riigi alustala Äh, on praegusel hetkel kõigest kujutluspilt. lugupeetud esimees, lugupeetud daamid ja härrad, ma tänan teid teie tähelepanu eest. Te ei suuda ette kujutadagi, kui suurt abi on meil, inimõiguste kaitsjatel, teie tähelepanust. Thank you uh,, madam. suur tänu, proua Modena um,. Human rights uh, violations uh, you have in your country. And I am sure that um, the issues you raised olen kindel, et kõik need küsimused, mis te tõstatasite, need erinevad inimkaubanduse või orjanduse elemendid või et naisi on võimalik ilma öö, äh, nende soovita sundida abiellu, need on küsimused, mida meie kindlasti siin ka jälgime, ka naiste õiguste komisjonis, aga ka siin meie allkomisjonis. kui te rääkisite sellest, et on tarvis karistamatuse vastu võidelda, rääkisite sellest kohtuasjast, mis nüüd Isen Abre vastu on algatatud, see on väga oluline. Te ütlesite, kakskümmend kaks aastat tagasi ta kukutati ja alles nüüd astub ta kohtu ette. aga kui me vaatame, see on väga pikk aeg, aga kui me vaatame diktatuure, sõjalisi diktatuure teistes riikides, siis on väga sageli nõnda, et kulub palju aega selleks, et sellised protsessid või ka laiemad protsessid ühiskonnas jõuavad sinnamaani, et nende kuritegude eest on võimalik vastutusele võtta olgu siis poliitikuid või, või politseinikke ja nii edasi. oma komisjonis siin oleme me näiteks kuulanud äh, Argentiina ja teiste Ladina-Ameerika diktatuuride äh, olukorrast ja meie õppetund on selline, kui seda protsessi ei ole, selle, mis on suunatud sellele, et need inimesed, kes kõige rohkem vastutavad selle eest, milliseid kuritegusid on nende rahva vastu toime pandud ja kui neid inimesi kohtu alla ei anta, siis ei ole võimalik ka rahvuslikku lepitamist saavutada. ja ma arvan, et see, mis Senegalis praegu toimub, see kohtuasi, see aitab vägagi kaasa mitte ainult tema selle Abre enda vastu, vaid see aitab kaasa just ka sellele protsessile, et et kogu ühiskond Tšaadis peab mõtlema järele, mis neil aastatel toimus ning siit kerkib ka küsimus. ja ma tahaksin, et ka välisteenistus osaleks selles arutelus. nimelt te ütlesite, et väga palju on toetust, kuigi toetust vajatakse veel enamgi rahalises plaanis ja ka logistilist toetust nendele kohtuasjadele, mis on seotud Istene Abrega aga te ütlesite ka seda, et tuleb teha palju rohkem veel tööd ja tuleb saada ka toetust Euroopa Liidu poolt, kui mõelda ohvritele. kuidas Euroopa Liit tegeleb selle võimaliku kompensatsiooniga, enamasti see võib olla ka sümboolne küll ja loomulikult õigusemõistmine ise aitab, aga kuidas on nende kompensatsioonitaotlustega ohvrite poolt või kuidas kaasata rohkem neid inimesi eh, sellesse protsessi, need, kes täitsid eh, Abre käske ja viisid neid ellu, kuidas neidki kaasata sellesse protsessi, et Tšaadis võidelda kurite-, eh, karistamatuse vastu ja kuidas seda kõike Euroopa Liit toetab, seda oleks teilt, proua Lupes, võimalik ehk küsida, aitäh! jah, tänan! jah viimasel äh, istungil, nagu te ütlesite, te esitasite küsimuse äh, erinevate tegevuste kohta, mille äh, Euroopa Liit on võtnud ette Tšaadis kohtusüsteemi reformimisel peaasjalikult, aga nagu ka proua Mudeina ütles täiesti õigesti ja ma ei taha siia midagi lisada, et milline on olnud meie rahaline toetus Senegalis, Dakaris, ähm, Hissen Habre kohtuistungi jaoks. proua Modena külaskäik Brüsselisse mm, on võimalus pidada erinevaid kohtumisi, mida, kohtumisi, mida me oleme teinud juba erinevatel tasanditel välisteenistuse poolt meil oli temaga kontaktid ka Tšaadis läbi meie delegatsiooni seal ja me vahetasime seisukohti erinevates küsimustes, kus äh, meil oleks võimalik võib-olla äh, Äh, võimalik rohkem ära teha, äh, milline võiks olla võimalik lisaabi, millist toetust me saaksime äh, anda näiteks inimeste teavitamisel, ohvrite toetamisel, oleme rääkinud erinevatest aspektidest, mida see Habre istung endaga kaasa toob. ja selles mõttes juba on teadlik, teadvustamise kampaania äh, rahastatud ja me oleme teinud koostööd äh, ka proua Jacqueline Modeina organisatsiooni ja teiste ühendustega, kes äh, Tšaadis siis nende tegevuste eest vastutavad. nüüd karistamatuse vastane võitlus, selles osas ma ütleksin lõpetuseks, et see on kindlasti üks nendest äh, aspektidest, millele Euroopa Liit äh, Tšaadi ametivõimudega poliitilistes aruteludes viitab ja mm, proua Modeina visiit Brüsselis äh, annab ka selles küsimuses võimaluse see rohkem esile tõsta. me oleme sellest äh, asjast küll ka varem rääkinud, kuid tema külaskäik selle kindlasti toob palju paremini esile, nii et suur tänu, et leidsite aega tulla, aitäh! okei okay., so thank you, I think. suur tänu. paistab, et äh, rohkem kolleege küsimusi esitada ei soovi. muidugi te andsite ka väga põhjaliku pildi ja ülevaate sellest olukorrast, kuid ma olen, proua Lopes, teiega nõus. tõesti, palju tööd tehakse ära. ja mul on ka väga hea meel, et proua Modena on siin meie hulgas, aga tema palve oma toetuse, eriti logistilise ja finantstoetuse osas ning ma olen kindel, et teiegi püüate eh, leida sellist toetust ning meiegi parlamendis jälgime seda olukorda edasi. ning eh, veel pöördun tagasi selle juurde, mida te alguses ütlesite, nimelt et on seos korruptsiooni ja karistamatuse vastu võitlemise vahel erinevates riikides, eriti Aafrikas. see on väga selgesti nähtav, see on paljude inimõiguslaste tähelepanu all Aafrikas ning see näide, et Senegal, naaberriik, on võtnud julguse ja on nii nõnda tugev, et sellise endise naaberriigi riigipea kohtu alla andnud, see on tõesti väga julgustav märk me jälgime olukorda hoolikalt ning ja kui meie komisjoni delegatsioon Aafrika Liitu külastab juulikuus, siis me kindlasti sellest näitest ka räägime. küllap te teate isegi paremini kui meie, et Aafrika Liit kavandab oma järgmised kahekümne aasta tegevust ning ma arvan, et kogu see temaatika, karistamatuse vastu võitlemine kõikidel tasanditel peaks olema üks, millele kindlasti peatähelepanu pöörata. ja kui meie tõstatame küsimusi selle organisatsiooni küs-, esindajatega, aga ka teiste riikide eh, saadikutega, siis kogu see kon-, küsimus karistamatusest riigi juhtide riigi kõrgete sõjaväelaste poolt, seda me vaatame vägagi teraselt, see on selline Euroopa kontseptsioon, mis veel äh, Aafrika kontinendil ei kehti, see on universaalne probleem tõepoolest ning sellepärast on väga hea, et teie inimõiguste eest võitleja ja jurist Aafrikast nõuate täpselt sedasama, et karistamatust olla ei tohi kas äh, soovite veel paar sõna ütelda, siis äh, olete teretulnud seda praegu tegema, muidu suur tänu. Euh, ma tahaksin öelda ainult nii palju, et karistamatuse vastane võitlus on suur ettevõtmine ja see äh, kindlasti panustaks omalt poolt äh, tõelise demokraatia jalule loo-, jalule seadmisel äh, meie riigis ja kindlasti aitab kaasa heale valitsemistavale. karistamatus on seotud korruptsiooniga ja see on see vähk, mis halvab Aafrika elud mina olen inimõiguste kaitsjana pidevalt äh, üritanud leida need tõelised põhjused, äh, miks inimõigust, inimõiguste vastaseid kuritegusi vast-, äh, ellu viiakse ja peamine põhjus on see, et inimesed tunnevad ennast karistamatutena nii eh, nagu me näeme, et inimesed ei saa karistatud oma tegude eest, eh, inimõiguste vastased rikkumised levivad. me peame selle karistamatuse vastu võitlema ja selleks peab meil olema eh, väga selgepiiriline tugev kohtusüsteem selleks, et see võitlus oleks edukas. ma hindasin väga kõrgelt äh, seda, mida Euroopa Liit on teinud Tšaadis selleks, et tagada kohtusüsteemi reform, selleks, et põhimõtteliselt uuesti üles ehitada see süsteem ja et läbi viidaks restruktureerimine teatud kohtutes. aga Euroopa Liit eh, muuseas ju eh, koolitas ka meie kohtunikke aga seda peab tegema kõike selleks, et välja kujuneks tugev õigus, see on ju sümbol tõhusa ja tugeva riigi puhul. kui kohtusüsteem on sõltumatu, tugev, kohtusüsteem, mis teeb oma tööd, teevad, mis nad peavad tegema, kes on selgelt astunud vastu karistamatusele, on tugeva riigi sümbol, ma võitlen selle eest äh, palju Äh, ja inimõiguste eest võitlejad on need, kes äh, käivitavad äh, karistamatuse vastast tegevust üle terve Aafrika ja sellepärast need tegevused, mis on astutud Hisen Habre ja tema käsilaste vastu, said alguse ka inimõigusest, inimõiguste kaitsjatest ja ohvrite äh, kaitsjatest, need ei olnud valitsusstruktuurid, kes selle protsessi käivitasid. ja äh, Habre istung on oluline mitte ainult Tšaadi, vaid terve Aafrika jaoks, sellepärast et ko-, kujuneb seal kohtupädevus, kus lõpuks ometi võid-, mille alusel lõpuks ometi äh, võideldakse Aaf-, terves Aafrikas äh, karistamatuse vastu, suur tänu! suur tänu, näen ka seda, et äh, Isena Pre osas on kahe tuhande kahe, kolmeteistkümnendal aasta veebruarikuus äh, Human Rights Watch esitanud äh, materjale, see on ka teie lauale välja pandud, see materjal praegu, nii et sealt te saate jälgida väga hoolikalt seda, kuidas asjad arenevad. nüüd aga jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, tegemist on kuulamisega, mis käsitleb põlisrahvaid ja kaevandustööstust okay,. So, colleagues. kallid kolleegid, nüüd on meil ees pikk ja põhjalik kuulamine. see käsitleb põlisrahvaid ja kaevandustööstust. ma arvan, et rohelised tulid selle ettepanekuga välja, sest siin on terve hulk teemasid, mis neid puudutab, teate ka et kolleegid naiskomisjonist järgi, jälgivad meie kuulamist, kuna nemad valmistavad ette äh, vastavat raportit äh, inimeste õig-, äh, nais-, õig-, naiste õiguste kohta põlisrahvaste kogukondades. nüüd on möödunud kuus aastat sest ajast, kui ÜRO võttis vastu deklaratsiooni põlisrahvaste õiguste kohta, deklaratsioon on muidugi ka hea, aga see ei ole ikkagi nii hea kui konventsioon. kuus aastat on nüüd mööda läinud ning ikka on väga palju ära teha selleks, et hoolitseda selle eest, et põlisrahvaste kogukonnad saaksid tõesti oma õigusi ka kasutada. endiselt seisab nende ees suuri raskusi, mis puudutab äh, sotsiaalmajanduslikku elu äh, ja nad ei saa täielikult oma õigusi kasutada täna pöörame tähelepanu sellele, missugust mõju avaldavad kaevandustööstused põlisrahvaste elule ning mul on hea meel, et me kuuleme eh, ülevaateid kolmelt eri kontinendilt Aafrikast, Austraaliast ja Ladina-Ameerikast. ja enne kui me alustame, tahaksin rääkida teile veel sellest, et meie allkomisjon on välisasjade komisjoni osa ning parlamendil on veel terve hulk muid komisjone, mis tegelevad arendustegevusega, naisõigustega, kaubandusega ning kaks komisjoni hiljuti koostasid veel raporteid Ähm, sotsiaalse, ettevõtte sotsiaalse vastutuse kohta ja konkreetsemalt inimõiguste ja äritegevuse seosest ning kummalgi puhul on meie allkomisjon andnud ka oma arvamuse, kus me tugevasti nõuame seda, et sotsiaalsed, keskkonna, eetilised, tarbijaküsimused, inimõiguste küsimused hõlmataks ettevõtjate, ettevõtete strateegiatesse ja et seda tehtaks tihedas koostöös sidusrühmadega. ütlesime nimelt, et on väga oluline, et ettevõtte sotsiaalne vastutus laieneks ka ettevõtete käitumisele eh, kolmandates riikides. just nimelt selles kontekstis leian ma, et see on ka täna asjakohane, kui me räägime põlisrahvastest. sellepärast peab ka neil olema võimalik mm, saada abi, et arvestataks eh, ka nende puhul inimõiguste küsimusi, kui eh, on tegemist eh, nende maadel kaevandamisoperatsioonidega. meil on mitmeid kõnelejaid täna ette nähtud, kuid tutvustan kõiki teid kõigepealt ning siis annan sõna kõnelejatele, loodan, et tehnika töötab Äh, esimene külaline, osad külalised on meil Austraaliast ja nemad jälgivad kogu seda koosolekut. Mm, äh, meil kantakse kogu koosolekut ka üle internetis nii parlamendi sees kui ka kaugemal. meil on siin siis kohal härra Rafael Marquez, kes on Angolas, ta on Angola ajakirjanik ja inimõiguste aktivist ning ta on uuriv ajakirjanik tema kirjutas raamatu Vereteemantitest, korruptsioon ja piinamine Angolas, mis Portugalis avaldati. ja ma ei tea, kas teie saate ka pisut kauemaks jääda, meie koosoleku lõpul täna on meil ka üks raport meediavabadusest eh, ja sõnavabadusest üldisemalt, võib-olla see on teile ka huvitav eh, kuulata, nii et te võiksite jääda kauemaks ja seda ära kuulata siis meil on äh, proua Juana Matilde Mulul Castro Guatemalast. tere tulemast. tema on, äh, nüüd läheb raskeks, Jununia äh, kogukonna liige ja esindab seal põlisrahvastest naiste liikumist ning tema on just võitnud, mõistnud hukka selle, missugune suur mõju on kaevandustööstustel põlisrahvastest naiste eludele San Migueli Iktahuasani linnas. siis on meil härra Marino Pustahin, äh, tema on esindamata rahvaste organisatsiooni peasekretär ja tahaksime teie käest kuulda konkreetseid soovitusi selle kohta, äh, mida teie tahate anda erinevatele äh, Euroopa Liidu institutsioonidele. siis on meiega veel siin härra Martin Tšungong, tema on Parlamendivahelise Liidu asepeasekretär ning ma arvan, et teie sõnavõtt saab olema pühendatud äh, ühele üritusele, mida korraldab IPU, siis rahu-, äh, parlamendivaheline liit, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maailma põlisrahvaste kon-, konverentsi äh, raames, mis toimub siis New Yorgis märtsikuus kaks tuhat neliteist nüüd siis meie kauged sõbrad, keda te veel näha ei saa. meil on Austraalias siis David Vadivilo. tema esindab Kunšehimi Aboriginal Corporationit Austraaliast. see kogukond äh, kannatab väga uraanikaevanduse pärast ning uraani kaevandamine toimub äh, Mirrari aborigeenide klanni maadel juba palju aastaid ja need inimesed on jätkuvalt selle vastu, et uraani kaevandamine nende maadel toimuks. ja me kuuleme teilt deta-, rohkem detaile selle võitluse kohta ning teie kõrval, ma arvan, seisab Dave Sweeney, kes äh, esindab äh, kampaaniat äh, Tuumavaba Austraalia. tervitame teid kumbagi loodan, et te kuulete ja võiksime siis alustadagi teie Äh, ettekannetega, aitäh! Many thanks uh,. At the outset let me uh, thank the committee for.... suur tänu! kõigepealt suur tänu teie komisjonile võimaluse eest täna siin äh, kõneleda ja ma pean äh, tunnist-, ma tahaksin vabada, et paraku mitte oma, meie omanikud ja härra Justin O'Brien ei saanud kohal olla, minu nimi on David O'Brien ja mina esindan kakatuuhõimu äh, minu kõrval on härra Davis Swingi tuumavaba kampaania juht, tegemist on äh, Austraalia kõige suurema keskkonnakaitsevaba ühendusega, härra Sweeney on äh, Mirror kogukonnaga pikaajalised äh, sidemed ning ta ütleb ka ise omalt poolt õige pea paar sõna. see oht, mida uraani kaevandamine Austraalia põhjaosa Kakadu rahvuspargis Äh, tekitab, on olnud mureks Euroopa kogukonnale juba pikemat aega, üheksakümne kaheksandal aastal puudutas Euroopa Parlament seda oma resolutsiooni ettepanekus, ka UNESCO saatis oma missiooni Kakaduusse ja Austraalia parlament on sellest palju rääkinud, on olnud ka suur äh, protestiliikumine, milles osales üle viis, viie tuhande austraallase äh, ja kõik soovisid selle kaevanduse mõtte tühistamisest. ja mereomanike nimel tahaksin ma öelda, et äh, riigid, kus on kaevandus äh, lähtutakse sageli põhimõtetest ja kommetest, mis pärinevad seitsmekümnendatest või kaheksakümnendatest aastatest ja maa omanike põlisrahvaste õigusi ei võeta arvesse. ja äh, seitsmekümnendate aastate ja üheksakümne teise aasta äh, protsesse rakeldakse mineraalide kaevandamisel. Austraalia on õigusriik ja äh, kui sellised projektid on kord juba kinnitanud, äh, ei taha Austraalia parlament, Austraalia valitsus äh, uuesti nendega tegelema asuma, asuda. ja meie kogukond soovib, et äh, vanade kaevanduste puhul tuleb traditsiooniliste omanike nõusolekut äh, taotleda ning äh, austada tuleb põlisrahvate, rahvaste õigusi, seda tuleb üle ja, ja, ja kinnitatud protsessid tuleb üle vaadata. meie kogukonna rahvas, kes omab maad, Kakadu rahvuspargi piirkonnas äh, ja seal ümber, äh, Jabarua kaevanduslind sealhulgas, äh, seal on, tegeletakse aktiivselt uraani kaevandamisega ja ja proua Ivan Magarula pingutused on, väärivad esiletõstmist äh, selles kontekstis, talle on antud ka mitmeid rahvusvahelisi auhindu, Malaka Nanje kaks ja mat-, meie kogukonna jaoks Matšit Beebe äh, on samuti äh, meie maal selle maaga on seotud mitmeid lugusid, pärimusi äh, ja suur kultuuripärand, äh, äh, mis on meie jaoks väga oluline. Kakadu rahvuspark on samuti üks osa maailmapärandist ja see on ka Austraalia suurim rahvuspark. ja ainult üks kahekümne viiest maailmapärandist, mis on väärinud esiletõstmist nii loodusliku kui ka kultuurilise väärtuse pärast ühel ajal. ja omal ajal, kui anti kaevandusluba, siis see anti äh, äärmiste surve avaldamise tulemusena väga segastes tingimustes seitsmekümne kaheksandal aastal äh, alustas, alustati äh, süvakaevandamist, äh, mis tekitas järjekordse vastupanuliikumise kohalike kogukonna hulgas ja Tšabalukat äh, blokeeriti kaheksa kuud viie tuhandest inimesest viissada äh, vahistati ka Ivan Magarula, kes on üks kogukonna vanematest. sellega kaasnes föderaalne kohtuasi ja mõjuhinnang, UNESCO teadusmissioon koha peale Euroopa Parlament saatis oma delegatsiooni ja Ameerika Ühendriikide Kongress, ka senat algatas uurimuse. avalikkus toetas selliseid, sellist tegevust, samuti aktiveerusid tuumavastase võitluse rühmitused kahe tuhande üheksandaks aastaks oli Jabaluka litsentsi, litsenseerimise küsimus muutunud vabandust, David, meil on vaja tõlget hispaania ja prantsuse keelde, nii et palun äkki te võiksite rääkida pisut aeglasemalt, ütleb esimees. vabandan, et olen, rääkisin liiga kiiresti. kahe tuhandendal aastal äh, Rio Tinto ostis ära kaevandusettevõtte ja selleks ajaks äh, oli äh, see vastuoluline küsimus muutunud äh, äh, teemaks, millele, millele pööras rahvusvaheline üldsus suurt tähelepanu ja üldsus avaldas ka survet, strateegilised mee-, meediasekkumised ja poliitilised sekkumised viisid selleni, et Robert Wilson kahe tuhande esimesel aastal tegi avalduse, et kui Mira rahvas ei anna oma heakskiitu, siis projekt peatatakse. ja selle tulemusena Mira põlisomanikega saavutati kokkulepe ning kahe tuhande viienda aasta veebruaris pärast kolme aastat läbirääkimisi tunnistati põlisomanike õigusi, äh, nende vastuväiteid ning äh, otsustati, et ilma nende heakskiiduta Tšabalukas kaevandamist äh, ei jätkata. see teavitatud heakskiidu põhimõte leidis kinnitust ka hiljem Tom Albanesi poolt ja nüüd äh, on äh, Jareel Eral endiselt äh, litsen-, õigus tegutseda sellel maal, kuid uutel alustel, varasem luba ei kehti, sellepärast et et see oli vigastel alustel ja ja kokkulepe kohaliku kogukonna ja ettevõtte vahel puudutab ainult arendustegevust uraani kaevandamise protsess, mis seitsmekümnendatel aastatel alguse sai, ei austanud põlisrahvaste õigusi. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Mira rahvas ja ERA lõpetasid läbirääkimised nii Renja kaevanduse Äh, küsimuses äh, ning äh, Renja kaevandam-, kaevandustegevus peaks kahe tuhande kahekümne esimeseks aastaks lõpetama. see kaevandus on töötanud kolmkümmend aastat, sellega on kaasnenud tõsised keskkonnaprobleemid, mis puudutavad maaomanikke, kes elavad kaevandusest kaevanduse piirkonnas. Miira kogukonna ja Kunjami Aboriginal Corporationi ja ERA läbirääkimised on olnud viimaste arengute aluseks, mille rahvas aga jätkab protsessi tähelepanelikku jälgimist ja Tšabaluka lugu on tähelepanuväärt paljude kogukondade jaoks, sellepärast et et nii ametlikult kui ka avalikult on nõustutud teavitatud heakskiidu põhimõttega juba sellistes tingimustes, kus ettevõttel on litsents varasemalt olemas. see näitab, et kaevanduskogukond peab muutuma kohusetundlikumaks ning äh, on jäänud veel mõned küsimused. varasem mineraalide kaevaldamise litsents äh, ei võtnud arvesse inimõigustega seotud nõudeid, kuidas äh, see tagada tulevikus, seda eriti Mira kogukonna puhul, kus kogukond, põlisrahvaste kogukond ja ettevõte on saavutanud omavahelise kokku, kokkuleppe ka selles küsimuses. siis äh, esindusorganisatsioonide äh, jaoks on rahvusvaheline tähelepanu olulise tähtsusega. ja meie kogukonnal äh, ja ka meie organisatsioonil on mitmeid soovitusi äh, mis aitaksid äh, tulevasi selliseid äh, protsesse toetada. Kunjami Aboriginal Corporation tervitab Euroopa Parlamendi äh, pidevat tähelepanu Kakadu piirkonna probleemidele tervitab see Euroopa Parlamendi tähelepanuväärsel tähtsal ajal ning me palume teil jätkata selle protsessi korrapärast jälgimist ja Punjabi Aboriginal Corporation võib aidata kaasa äh, omalt poolt staatuse aruannete koostamisele. me kutsume üles Euroopa Parlamenti ka tellima uuringuid äh, valitud kaevandusprojektide kultuurilist, kultuurilise keskkonna ja, ja inimtegevuse mõju kohta kaevanduskohtades ja selline kakaduu puhul oleks väga teretulnud sellised uuringud, sellised uuringud sobiksid väga hästi ka Euroopa Liidu energiaarutelu konteksti, samuti paluksime meil ka Euroopa Parlamendil lihtsustada äh, järelevalveprotsessi, aidata selle järelevalveprotsessile kaasa, pöördudes Austraalia valitsuse poole ning paludes Austraalia äh, valitsusel, Austraalia parlamendil samuti koostada oma iga-aastased äh, aruanded kakadu kaevandamise kohta mehhanism heakskiidu andmiseks peab olema tulevikus tagatud igasuguste arendusprotsesside jaoks. me soovitame aga, et Euroopa Parlament kutsuks üles, et Rio Tinto igal ajal tagaks kooskõla kaitsemeetmetega, mis on võetud põlisrahvaste kaitseks äh, seoses äh, kaevandustegevusega. samuti soovitame me, et e, Euroopa Parlament Austraalia valitsuselt ja Rio Tintolt e, nõuaks infot e, kavandatud uraani kaevandamise kohta Kakadu piirkonnas. ja samuti ka äh, palun hoidke silm peal kaevandamisel Rangers, mis peaks lõppema kahe tuhande kahekümne esimeseks aastaks. ja nüüd annaksin sõna ka oma kolleeg Dave Sweenile, kes räägib uraani kaevandamise mõjust ähm, ja seda ka Euroopa energiadebati kontekstis kõigepealt suur tänu teie väga üksikasjalike soovituste eest. Äh, äh, loodetavasti te esitate äh, meile teie ettepanekud ka kirjalikult. meie korraldades kuulamist eraldasime kõikidele kõnelejatele seitse minutit, teie rääkisite kaks korda nii palju äh, ja paraku me peame nüüd edasi minema teiste mandrite juurde ja võib-olla hiljem saab sõna ka härra Sweeney, kui teil midagi selle vastu ei ole, vastasel korral me ei jõua oma kuulamise kavaga ühele poole. aga loomulikult suur tänu teile selle vastutuleku eest ja väga huvitav oli teie ettekanne äh, ja vabandan, et pean teid niiviisi ametlikult katkestama ja väga huvitav oli kuulata Austraalia kogemustest. Austraalia on äh, manner, kus, mille inimõiguste küsimustest me räägime väga harva siin oma komisjonis ja meil on väga hea meel äh, ka kuulda, et Miira kogukonna liidriks on naine äh,. see on ka väga julgust, julgustav näide ja järgmisena saab sõna härra Marhes Angolast. suur tänu selle võimaluse eest, et kõnelen teie ees täna Lunda kohaliku kogukonna äh, nimel. see on siis teemantirikas piirkond äh, Kirde-Angolas. ma räägin kõigepealt teile, näitan teile kõigepealt kõige värske, viimase ohvri äh, pilte Kuangos, mis on üks põhipiirkondadest äh, Luanda piirkonnas. nimelt üks äh, eraturvafirma esindaja tulistas surnuks Kazumiri vanga, kolmekümneaastase mehe, kahekümnendal aprillil. ja tema oli nimelt leppinud kokku ebaseaduslike kaevuritega et nad saaksid äh, kasutatud äh, kaevanduskohas äh, otsida teemante tasu eest, aga sel samal hommikul olid need turvamehed muutnud meelt ja üllatasid neid kaevureid töö juures ja tapsid härra Vanga see on täiesti rutiinne ja süstemaatiline inimõiguste rikkumine Angolas teemanti kaevandustes. ma kirjutasin kahe tuhande üheteistkümnendal aastal detailse aruande selle kohta, missuguseid kuritarvitusi eraturvafirmad ja sõjaväelased teevad e, ja on tapetud ja, ja, ja e, piinatud juba rohkem kui viitsadat inimest, tapetud rohkem kui sadat. ja see puudutab just nimelt teemantikaevandusi eh, settelistest piirkondades. see, et loodusressursse tuleb ühiseks hüveks eh, säilitada, see on täiesti enesestmõistetav, aga mis on kõige šokeerivam ja imelikum Angolas, on nimelt see kontrast tohutu vaesuse ja skandaalse rikkuse vahel. ühel pool on äärmuslik vägivald, tapetakse vaeseid äh, külamehi, kes kaevavad, kaevandavad teemante selleks, et neil ei ole mingisugust muud elatis, elitise tee-, teenamise võim-, teenimise võimalusi. teisel pool on aga kindralid, äh, presidendi perekond, äh, riikliku teemandifirma praegune tegevjuht, kes on rikastunud sellega, et on ostnud teemante nii avalik, ametlikult kui ka eh, mitteametlikult turult. sissetulek, mis on saadud eh, kaevandustest, tuleb ju tagasi eh, õiglaselt jagada kogukonnale. väga tihti on ju nii, et teemantide kaevandamise piirkonnast on kohalikud elanikud ümber asustatud ja neilegi tuleb maksta kompensatsiooni selle eest, et on oma tavalise elatise kaotanud. kohalike inimeste kaitseks mm, Lundas, äh, mida Euroopa diplomaatia saaks äh, ette võtta, on nimelt kasutada Kimberli sertifitseerimise kava see Kimberli protsessi ja teemantide sertifitseerimise kava loodi kahe tuhande teisel aastal selleks, et reguleerida lihvimata teemantide üleilmset kaubandust ja et vältida seda, et äh, Mm, eh, sõjalises konfliktis eh, igasugused relvastatud grupeeringud ei saaks eh, nendest kasu. viiskümmend neli osalejat, kes esindavad kaheksakümmend riiki, on Kimberli protsessis kaasatud ja üle üheksakümne üheksa protsendi kogu üleilmsest kaubandusest ja, ja kaevandamisest on hõlmatud Euroopa Liidu liikmesriigid on esindatud Euroopa Liidu poolt selles protsessis ning sellepärast on ka väga oluline, et Euroopa Parlament saaks mängida oma rolli selleks, et aidata kaitsta kohalikke kogukondi Lundas selle äh, Kimberli protsessi kaudu, andes oma juhiseid ja eeskujusid. sest saadik, kui Kimberli protsess loodi, on nõndanimetatud äh, konflikti äh, kaevanduste, konflikti teemantite Eh, kaubandus vähenenud viisteist protsenti ja hõlmab nüüd roh-, eh, aga ikkagi on eh, väljakutsed meie ees veel suured, eriti mis puudutab väikekaevandamist ja, ja eriti Kesk-Aafrikas asuvates riikides nagu Angola. vereteemanti traditsiooniline konsumptsioon tähendab seda, et seda kasutatakse sõjapidamiseks, raha saamiseks. ja seda definitsiooni tuleb laiendada mitte ainult selle kokkuleppe eh, sätte, vaid ka mõtte kohaselt. see, eh, need teemandid, mida täna kaevandatakse Lõndases, ei ole vähem verised kui need, mida kasutati öö, eh, öö, sõdade rahastamiseks praegu hukatakse minu rahva esindajaid mitte sõja pärast, vaid puhtalt ahnuse ja pahatahtlikkuse pärast. aga nad ei kannata selle pärast vähem et neid ei tapeta äh, püssiga või, või äh, bazukade või mingite selliste sõjariistadega, vaid neid tapetakse selleks, et teised saaksid osta enestele villasid Portugalis ja Hispaanias või mingeid muid rik-, äh, luksusesemeid, mida lään, läänel on pakkuda kahe tuhande kaheksa, kaheteistkümnendal aastal ma jälgisin suure huviga Euroopa Liidu poolt eh, juhitud ettevõtmist eh, Kimberli protsessi Sõbrad kodu eh, Elamutüri rannikul ning suurem osa kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast oli Kimberli protsessil käigus spetsiaalsed seireprotsessid selleks, et hinnata standardite jälgimist Marange piirkonnas Zimbabwes ja kahe tuhande üheksandast aastast alates on eksport äh, Marange piirkonnast piiratud just sellepärast, et äh, olid tegemist väga raskete inimõiguste rikkumistega, aga kui novembris kaks tuhat kaksteist täiskogule äh, Kimberli protsessi esindajad kogunesid, otsustasid nad mitte uuendada seda eriseiremehanismi Äh, kinnitades, et olukord Marange äh, piirkonnas on paremaks läinud, kuigi äh, ma panen, täheldan seda, et kahe tuhande neljandast aastast alates olen ma avaldanud aruandeid, mis on, milles mõistan hukka selliseid tapmisi, piinamist, organiseeritud vägivalda ja vägistamisi mis puudut-, mis on toimunud just nimelt sellistes piirkondades nagu Maranj. selliseid raporteid on avaldatud üleilmselt ja neid on eh, avaldanud ja tervitanud ka akadeemilised ringkonnad, eh, teadusringkonnad ning neid tsiteeritakse teadusajakirjades sagedasti. kuid aga, kui me vaatame seda, mis on toimunud Maranžis ja Lundasse puhul ja vaatame, missugused on nende erinevused, siis sellest on paljugit rääkida kõigepealt vaatame Maranži juhtumit. kui sõjaväelased võtsid need kaevandused üle kahekümne seitsmendal oktoobril kaks tuhat kaheksa, siis äh, sõjal äh, helikopterid äh, automaatidega lendasid üle Shiatsua, mis on üks osa Maranžist, ja hakkasid kohalikke kaevureid välja ajama. sõdurid tulistasid otse teemanti väljadele ja ka ümbritsevatesse küladesse Eh, automaatidest ilma mingisuguse hoiatuseta. ja see kestis kolm nädalat ning hukka sai üle kahesaja inimese. ja sõdurid öö, eh, sundisid kaevu, kaevureid ise oma surnutele massihaudu kaevama. Euroopa Liit ja paljud mm, liikmesriigid, eriti Ühendkuningriik eh, ja ka eh, vabaühendused üle kogu ilma kutsusid Kimberli protsessi esindajad üles peatada, peatama teemanti eksport Merangelt eh, kaevandustest ja palusid, et ka jaemüüjad keelduksid ostmast sealt pärit teemante. Kimberli protsess küll kehtestas sanktsioonid, kuid mitte piisavad ning praegu jätkuv kuritarvitamine Marangis rõhutab seda, et Kimberli protsess peab eh, ikkagi tegelema inimõiguste küsimustega edasi, mitte aga kapituleerima nende kuritegelike valitsuste eh, ja vastutustundetute ettevõtete ees. vaatame nüüd, eh, mis toimus Lundas. tegelikult on need faktid isegi veel õudsemad, kuigi selline äh, sellist sõjalist rünnakut ei toimunud. Äh, sest need äh, mm, turva, turvamehed seal Lundas tegelevad lihtsalt oma tavalise tööga, tapmisega. pärast kaheksat aastat äh, süstemaatilist inimõiguste rikkumist, mida on ka pidevalt dokumenteeritud, jätkub ikkagi näit-, teame, teame, et üle saja tuhande, saja inimese on mõrvatud külmavereliselt. seda kõike saame tõestada piltide ja tunnistustega. aga Kimberli protsess ikkagi ei ole otsustanud seda olukorda kontrollima tulla. Euroopa parlament saaks aidata siin samuti kaasa, niisugused meetmed võiksid tarbijatele anda garantii, et, et nõudes, et nõudes, et see protsess lõpetatakse, Euroopa diplomaadid peaksid näitama eeskuju siin, et tegemist ei ole siin lihtsalt eesmärgiga kiiresti raha teenida. Euroopa Liit peab nõudma, et Euroopa ekspertide uurimismeeskond, kes ei ole seotud teemantitööstusega, saadetaks Lundasesse ja viidaks läbi põhjalik uurimine, sealhulgas vi-, viidaks läbi intervjuud ellujäänutega, kohalike vabaühenduste esindajate ja aktivistidega ja Kimber ütleb, et ei saa enam aru, mis, missugune olukord on eh, ja ei ole aru saanud ka, mis on nende missioon, hoolitseda selle eest, et vereteemantid tarbijateni ei jõuaks. Nad ignoreerivad raskeid kuritarvitusi, mis toimuvad Maranžis ja on kaotanud oma eneseusaldusväärsuse eh, terve aasta jooksul on Ühendkuningriik töötanud tihedasti koos Euroopa Liidu tööstusharu esindajate, kodaniku esindajate ja teiste valitsustega, et toetada neid jõupingutusi, mis on suunatud Kimberli protsessi mandaadi laiendamisega, nõnda et see käsitleks ka tõsiseid inimõiguste rikkumisi. kahjuks aga on Kimberli protsessis tarvis ühehäälselt otsuseid vastu võtta ja sellepärast on jõutud sundseisu ja selleks, et see protsess ikkagi oleks usaldusväärne, on väga oluline, et need jõupingutused oleksid edukad ja et tõepoolest suudetaks vältida vereteemantide jõudmist rahvusvahelistele turgudele. ja meie, see tähendab kohalikud aktivistid, kaotanud perekonnad, vägivalla ohvrid ja kogukonna esindajad, kes on, kes julgevad sõna võtta, meie jätkame ikka selle nimel, et avalikustada inimõiguste rikkumisi, mis, eh, mida eh, saadetakse korda teemantitööstuses Angolas. ja lõpuks on ju angoolalased need, kes peavad selle kohutava reaalsuse vastu võitlema, aga oleks väga hea, kui ka Euroopa Liit ja ka Kimberli protsess ei toetaks nii palju ega annaks legitiimsust just nimelt Angola valitsusele, et see saaks jätkuvalt kuritarvitada omaenese rahvast ja et mm, kaevandused eh, ekspluateeriksid jätkuvalt neid omaenda rahvast. suur tänu, härra Markes, suur tänu nende soovituste eest ja me kindlasti käsitleme neid ka arutelus edasi. nüüd räägib proua Juana Castro Guatemalast. Gracias eh,. Quiero agradecer a las. suur tänu. ma tahaksin kõigepealt äh, tänada inimõiguste allkomisjoni selle küllakutse eest, lubage mul keskenduda oma sõnavõtus Guatemalale ja Kolumbiale. Ehm, viimastel aastatel on hüdrosüsivesikute ja hüdro jaamade kasutamine ja suhkruroo äh, kasvatamine tekitanud tõsiseid probleeme põlisrahvustele. Ladina-Ameerikas, kuigi põlisrahvad on äh, haritava maa omanikud, on äh, riikidel loomulikult omandiõigus maapinnase all leiduva osas ja nendel on õigus kaevandada siis mineraale ja teisi maavarasid, mis nende põlisrahvaste maa peal asuvad või maa all asuvad. terves Ladina-Ameerikas äh, on praegu selliseid maardlaid väga palju. üldiselt rääkides äh, tehakse erandeid äh, kaevandusettevõtetele ja äh, põlisrahvaste õigusi rikutakse väga laialdaselt. mis need õigused siis on? õigus äh, enesekehtestamisele, põlisrahvad saavad ise, nendel on õigus ise valida, mis äh, saab nende maadega, kus nad on elanud äh, sajandeid ja sajandeid, mis saab nende varadega, teiseks kollektiivne õigus kultuurile ja õigus elada maal ja territooriumil, kus nad on elanud aastaid Nendel on õigus oma elustiili säilitada, oma kultuuri säilitada, säilitada majandusalane tegevus äh, ja elada selles rütmis, äh, nagu nad on elanud jällegi aastasadu. ning õigus konsultatsioonile ning õigus ähm, saada eelinfot, äh, seda rikutakse samuti väga tihti konsultatsioon on muidugi äärmiselt oluline, eriti kui äh, küsimärgi all on põlisrahvaste äh, kollektiivõigused. traditsioonide kohaselt ähm, on see nii kujunenud, et nad on selle maa omanikud, neil ei ole mingisugust omanikutunnistust selle kohta. Kolumbia äh, seadusandlus on üks kõige arenenumaid selles valdkonnas, nimelt Kolumbia põhiseadus artikkel sada seitsekümmend üheksa täpsemalt äh, sätestab äh, need omandiküsimused. aga muidugi äh, relvakonflikt selles piirkonnas on olukorda Kolumbias kahjuks ainult halvemaks muutnud. üks peamiseid kollektiivõiguste rikkumisi leiab äh, aset äh, äh, hargmaiste ettevõtmiste tõttu, mida seal piirkonnas kaevandustööstusel on väga palju. nii et Guatemala ja Kolumbia põlisrahvad satuvad diskrimineerimise, kodust väljaajamise ja vägivalla all. väga palju tuntakse huvi viimastel aastatel loodusvarade kaevandamise vastu nendes piirkondades, kus põlisrahvad elavad ja nende maadel. ja terve rida ettevõtteid äh, ja ühisi ettevõtmisi ameeriklastega, kanadalastega ja eurooplastega äh, vabakaubanduslepinguid pean ma siin silmas, siis on olukord ainult äh, Äh, halvendanud. Äh, põlisrahvaste maid on järjest rohkem ja rohkem hakatud ekspluateerima. ja põhimõtteliselt on see viinud selleni, et äh, me peame, saame siin rääkida kultuurilisest genotsiidist. nimelt inimesed kolitakse välja nende piirkondades. kogukondi mõjutab see otseselt, nendel ei ole ei häält ega hää-, võimalust oma arvamust avaldada Nende käest ei küsi nende protsesside kohta mitte keegi ega ka nende vabakaubanduslepingute kohta ei küsi keegi midagi. Kolumbia põlisrahvaste kogukond ühel põlisrahvaste foorumil äh, avaldas äh, märtsis kaks tuhat kaksteist, et see kuuskümmend kuni seitsekümmend protsenti põlisrahvastest äh, Kolumbias on väljasuremisohus, äh, kuivõrd nad on ümber asustatud ja üks põhjustest, miks seda tehakse, miks neid viiakse mujale üle, on just nimelt seesama kaevandusalane tegevus kogu sellega kaasnevad ka inimeste kadumised, inimeste röövimised, see on äh, igapäevase elu osa. Kolumbias ja Guatemalas on äh, selliseid juhtumeid väga palju. ja äh, rünnatakse ähm, põlisrahvaste kogukondi, metsade raadamine, nii edasi, need on kõik probleemid, mis kaasnevad äh, selle kaevandustegevusega maade ebaseaduslik ülesots-, ostmine, vee äh, kuritarvitamine ja veevarude ebaotstarbeline kasutamine, mis viib äh, laialdaste põudadeni, kõik see mõjutab meie elu. ja välja on arenenud mitmed paralleelmajandused, prostitutsioon vohab, äh, inimkaubitsemine ja narkokaubitsemine ja loomulikult eh, see kõik kuulutab nende kogukondade traditsioonilise eluviisi lõppu. me ei räägi siin mitte ainult Guatemala ja Kolumbia probleemist, vaid ka Panamas ja Peruus ja mujal on neid probleeme palju. mis puudutab Guatemalat aga nüüd täpsemalt siis meil on üle kuuekümne protsendi rahvastikust äh, põlisrahvuste päritolu äh, Kolumbia on alla kirjustanud äh, põhi, põlisrahvaste konventsiooni äh, seitsekümmend üheksa, aga nende õigused ei ole sellegipoolest mitte kuidagi ka-, kaitstud. praegune seadusandlus, sead-, seadusandlik raamistik on väga nõrk ning äh, õigus konsultatsioonile ja eelteadmistele ei ole sugugi täidetud kohaliku munits-, munitsipaaltasandil ja kogu see probleem saabki sellest rohujuure tasandist alguse, aga muidugi kaasa ei aita kuidagi sellele see, et see seadusandlik raamistik on äärmiselt nõrk. põlisrahvaste esindajad on üritanud mingisugust konsultatsiooniraamistikku välja kujundada selleks, et nad oleksid kaasatud otsuse langetusprotsessi, aga see kõik on alles äh, nii-öelda lootefaasis põlisrahvad üritavad oma õiguseid kaitsta, aga selleks, ähm, et seda läbi suruda, peab olema piisavalt haridustase, peab olema kindlameelne ning ei tohi ka ähm, põrkuda tagasi ähvarduste eest, mida suunatakse tihti põlisrahvaste suunas. ja nüüd ma räägiksin veel sellest konsultatsioonist ja äh, nõusoleku andmisest mina öö, põlisrahvaste kaitsjana ja minu kaaslased on selgelt välja öelnud, et meid tuleb ära kuulata, meid tuleb ära kuulata sellistes küsimustes, et millisest arengust meie huvitatud oleme. sellegipoolest, kuigi me oleme selgelt välja öelnud, mis meie nõudmised on, on valitsus meie nõudmistele kurdiks jäänud need kaevandusprojektid jätkuvad ilma igasuguste piiranguteta, ilma igasuguse kontrollita, seda kõike meie maal. konventsioon seitsekümmend üheksa põlis- ja põlisrahvaste konventsioon on rõhutanud sellele, et just nimelt see konsultatsiooni osa on väga tähtis. ja et tuleb põlisrahvaste käest nende heakskiitu küsida see on kogukondade arenguks väga oluline, aga nagu ma olen öelnud mitu korda, sellega ei ole üldse arvestatud Need nõuandemenetlused, konsultatsioon, mis on tehtud, on, on olnud väga väikesed projektid, seda tehakse väga väheste inimeste seas või äh, väga äh, siis tõesti kõige väiksemates omavalitsusüksustes. nii et meie seisukohad ei ole tegelikult kuulda võetud. mis oluline on aga selle konsultatsiooniprotsessi puhul, on see, et kogu info tuleb avalikustada ja see info peab olema tasuta Need konkreetsed elemendid kahjuks aga ei ole selle konsultatsiooniprotsessi osad praegu ja suurettevõtted tegutsevad ilma igasuguste piiranguteta ja takistusteta. nüüd informatsioon või meetmed, mida kasutusele võetakse, mis võivad mõjutada põlisrahvaid, siis nendest ei ole meil mitte mingisugust ähm, aimu, keegi ei arvesta meie seisukohtade ja meie vajadustega, ei ettevõtted ega riik me tahaksime paar asja väga selgelt välja öelda täna. see arengumudel, mis kujuneb välja Euroopa Liidu vabakaubanduslepingutest, tegelikult ei sobi selle visiooniga, mida äh, kannavad põlisrahvad äh, tulevikuks. selline puhas äh, kapitalistlik lähenemine rikkuste äh, Ehm, eksportimine jätavad kõrvale kohalike omavalitsuste jõustamise, põlisrahvaste või kohalike kogukondade kaasamise, inimeste kaasamise, kes on elanud nendel aladel eh, sadu ja sadu aastaid. tegemist on ekspluateerimisega selleks, et lõigata sellest kõigest tulu, inimeste hirmutamine on tavapärane selles mängus ja see kõik viib äh, Äh, põlisrahvaste rahvamõrvani ja need kogukonnad lihtsalt kaovad. me tahaksime kutsuda üles Euroopa Liitu, kuigi me mõistame, et äh, on sõlmitud äh, ka vabakaubanduslepingute all ka kaevanduste osas eraldi kokkulepped, aga öö, me tahaksime üles kutsuda konkreetsetele aruteludele põlisrahvastele, praegu ei ole selleks mitte mingisugust kohtagi ja, ja see, see koht tuleb leida. nii et meie jaoks on väga oluline või põhimõtteliselt on põhimõtteline küsimus see, et mida tehakse Euroopa Liidu poolt selleks, et ettevõtetele päitsed pähe panna, kuidas te kontrollite neid ettevõtteid, kes tegutsevad ja kaevandavad Ladina-Ameerikas? loomulikult mitte kõik need ettevõtted ei ole Euroopa ettevõtted, kuid see, mida need ettevõtted kaevandavad, üsna tihti siiski päädib Euroopas. nii et Euroopa on osa sellest mängust ja me tahaksime teada, mis Euroopa arvab sellest asjast ja mida te kavatsete ette võtta. suur tänu! suur tänu, proua Castro ja suur tänu selle väga konkreetse sõnavõtu eest nüüd on äh, ajakavad täiesti lõhki see on äh, krooniline haigus, äh, millega me pidevalt kempleme. järgmisena aga saab sõna härra Pustahin. esindamata rahvuste ja rahvaste organisatsiooni peasekretär. kõik eelkõnelejad tegid väga konkreetseid soovitusi selle kohta, mida Euroopa Liit ja parlament võiksid rohkem ära teha või mida veel teha oleks huvitav ka teilt sedasama kuulda, eh, konkreetseid soovitusi meile, eh, et mida me võiksime siis kaitsta ka teistes Euroopa Liidu institutsioonides. tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu, et kutsusite eh, meinu organisatsiooni, Esindamata Rahvaste Organisatsiooni siia oma seisukohti avaldama sel tähtsal teemal, põlisrahvad ja kaevandustööstus väga paljud aga põlisrahvad elavad perifeerias, kaugel poliitilistest, majanduslikest võimukeskustest. kuid äh, sageli nende ressursse äh, kasutatakse kurjasti, sellepärast et poliitilise jõu puudumine kogukondades, põliskogukondades muudab selle protsessi lihtsaks tavaliselt ei konsulteerita kohaliku ela-, elanikkonnaga ressursside kasutamise projektide osas ning äh, seetõttu äh, tuleb, kaasneb selle protsessiga äh, kuritarvitamine, keskkonnakahju, omandi hüvitamatus, tõsiselt piiratud majandusvõimalused, inimõiguste rikkumine, nagu näiteks tagakiusamine, piinamine, sund, kadumised, tapmised meelevaldsed vahistamised äh, ja nii edasi kaasnevad sellega põliskogukondade jaoks. valitsused äh, kasutavad väga kergekäeliselt äh, kaevandustegevuseks põlisrahvaste maad, kuivõrd maaomandi tähtaegade protsess on sageli keeruline ja ja valitsused sageli keelduvad põliskogukondade maaomandi õigusi tunnustamast, sellistel kogukondadel puuduvad vahendid selleks, et õigusemõistmise protsessis oma õigust taga nõuda juurdepääs õigusemõistmise protsessile on väga oluline, kui me tahame, et põlisrahvad saaksid oma õigusi kaitsta. ja üks suurimaid takistusi õigusemõistmise protsessis on asjaolu, et tegelikult meil puudub õiglane õigusraamistik, mis kaitseks haavatavate ja marginaliseeritud rahvaste õigusi. suurepäraseks näiteks on põlisrahvas Mapuche rahvas Lõuna-Ameerikas. ka praegu on nad äh, vägivaldse ümberasustamise ja tagakiusamise ohvriks. Tšiili näiteks on üks äh, oma mandri kiiremini kasvavaid riike, sellepärast et välisinvesteeringuid äh, Tšiili maasse on suured ja Mapuche kogukonnad on äh, pidanud olema tunnistajateks sellele, kuidas üha rohkem tuleb äh, veeenergia, metsandus, kaevandusettevõtteid nende riiki, kes siis sunnivad neid nende maadelt minema. selline ümberasustamine ja Mapuche rahvaste minema põli, peletamine oma äh, põlismaadelt äh, on äh, kestnud kogu Pinocheti sõjalise diktatuuri ajal, eriti pärast tuhande üheksasaja kaheksakümne neljanda aasta terrorismivastase võitluse seadust, mille järgi võib Mapuche rahvaid anonüümsete süüdistuste tulemusel sõjakohtu ette tuua ja seal hoida vahistatuna aastaid. milline on Euroopa Liidu roll äh, selle tähtsa rahvusvahelise küsimuse puhul? kõigepealt eelneva vaba ja teavitatud nõusoleku põhimõte Euroopa Liidu õigustikus on sageli hea tava, mida soovitatakse selleks, et vastutustundlikult rah-, loodusvarasid äh, hallata. see tähendab seda, et äh, kohalikud kogukonnad teavad projektidest juba pikka aega ette ning neid sunniviisiliselt ei sunnita vaikima selle protsessi osas. kuid äh, eelneva vaba ja teavitatud nõusoleku põhimõtet on olnud raske praktikas ellu rakendada ja seda erinevatel põhjustel. juhtnöörid on äh, ebatäpsed ning ei võeta arvesse erinevate põlisrahvaste huvide eri erinevusi ja omapärasid. väga kasulik äh, instrument selles kontekstis on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põlisrahvaste ja hõimude konventsioon sada kuuskümmend üheksa. Äh, selles rõhutatakse, kui oluline on, et õig-, et põlisrahvastel oleks õiguslikult tagatud kontroll oma maa ja ressursside üle sellele konventsioonile on alla kirjutanud ainult kakskümmend riiki aga see konventsioon on midagi konkreetset, nii et seetõttu on ka selle jõustamise protsess lihtsam ning äh, tulemused äh, saab üle võtta riigi õigusstruktuuri. ILO sada kuuskümmend üheksa on tõhusam raamistik äh, võrreldes Euroopa Liidu eelneva vaba ja teavitatud nõusoleku põhimõttega, sellepärast et see nõuab põlisrahvaste õiguste õiguslikku äh, tagamist. paljudel juhtudel põlisrahvaid peetakse vähemusrühmaks äh, ja seda selleks, et nad ei saaks põlisrahvaste õigusi. Äh, põlisrahva staatusest keeldumise otsus on poliitiline otsus sageline, sellepärast et meil on olemas põlisrahvaste selge ja väljaspool vaidlust määratlus ja inimesed tavaliselt ise ei kahtle oma staatuses. kuid äh, õigusprotsessi ei saa alustada enne seda, kui äh, liikmesriik, kui riikide valitsused äh, jõuavad põlisrahva staatuse osas kokkuleppele ja siis saab lähtuda ILO saja kuuekümne üheksandast konventsioonist. Euroopa Liit aga omalt poolt peaks rohkem survet avaldama Äh, Soome ja Rootsi, äh, äh, kel, kus on põlisrahvast saami rahvas, võiksid selle konventsiooni ratifitseerida. põlisrahvaid tuleb legaalselt tunnustada ja selleks, et seda saavutada, peab Euroopa Liit olema põlisrahvaste õigluse eestvõitleja Euroopa Liit peab kandma ka oma vastutust ähm, omaenda tegude eest. kaubandus, äh, Euroopa Liit on suur kaubandusjõud ning äh, ta saab kasutada oma kaubandusressursse äh, kui pehmet jõudu selleks, et mõjutada kõiki, igal pool maailmas riike liikuma demokraatia suunas. kaubandus on poliitiline äh, meetod, mille tähtsus tulevikus ainult kasvab. vabakaubanduslepingud on väga olulised Euroopa Liidu majanduse seisukohast, sellepärast et pärast praegusel hetkel Euroopa Liit peab läbirääkimisi mitmete riikidega ja need riigid võiksid tuua kaks koma kaks protsenti skp tõusu Euroopa Liidule. Euroopa Liit on hinnanud et, et üheksakümmend protsenti äh, äh, Euroopa Liidu nõudmus, nõud-, nõudlusest luuakse järgmise kahe aasta järel väljaspool Euroopa Liitu, kuid äh, ärgem kasutagem see, neid arve ära selleks äh, et, ettekäändena, et mitte pöörata tähelepanu inimõigustele. Euroopa Liidu kaubanduspoliitikal on õiguslikud äh, alused, mis võimaldavad ka inimõigusi nõuda, nagu näiteks Euroopa Liidu lepingu artikkel kakskümmend üks lõige üks. mingisugust silmakirjalikkust ei tohiks olla kui Euroopa Liit ei teeks mingisuguseid järeleandmisi inimõiguste rikkumiste osas, siis nad saaksid tulevikus kasutada ka õiguslikke vahendeid äh, käitumise muutmise nõudmiseks ning äh, põhi, põlisrahvaste õigusi tuleb nõuda tugevamini kui kunagi varem minevikus suur tänu ja kui ma ei eksi, siis ka Saksamaa ei ole ILO äh, konventsiooni sada kuuskümmend üheksa ratifitseerinud äh, sorbide tõttu, mis on väga väike rahva, rahvaskogukond, mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid ajavad sõrgu vastu selle konventsiooni ratifitseerimisele. ja lõpetuseks saab sõna härra Chung Kong, kes on parlamentidevahelise liidu esindaja. suur tänu! suur tänu, et te kutsusite mind tänasele üritusele. ma tean, et nüüd on juba hilja ja ma annan endast parima, et mulle eraldatud ajaraamidest kinni pidada. minu kommentaarid on seotud eelkõnelejate sõnavõttudega. siin mainiti äh, diskrimineerimist, äh, põlisrahvaste tagakiusamist meie äh, rah-, parlamentidevahelises liidus leiame, et kui parlamendid nendes riikides ja üle kogu maa oma õigusi jõuliselt rakendaksid, siis äh, selliseid kuritegelikke äh, kuritarvitamisi ei toimiks, toimuks enam maailmas. põlisrahvastel peab olema poliitiline esindatus ning oluline on ka analüüsida kuidas parlamentides käsitletakse põlisrahvaste küsimust, kasutades parlamendi käsutuses olevaid võimalusi, õigusloome, ressursside eraldamine, järelevalve funktsioon ja nii edasi. parlamentide vaheline liit on hakanud nüüd koostama äh, ülevaadet äh, vähemusrahvaste ja põlisrahvaste esindatuse kohta maailma parlamentides. kahe tuhande kümnendal aastal võttis parlamentidevaheline liit vastu oma deklaratsiooni, mis käsitles vähemuste poliiti- ja, ja põlisrahvaste poliitilist esindatust. see deklaratsioon on äh, parlamentaarse kogukonna teekaardiks üle kogu maailmas ning peaks aitama põlisrahvaste poliitilisi õigusi parandada. me oleme nüüd äh, püüdnud analüüsida, mida edasi teha ning tulekul on uus programm, äh, mille üheks osaks on parlamentide tegevuse üle järelevalve teostamine, Chapase deklaratsiooni soovituste jõustamise üle järelevalve teostamine ning äh, parlamentidevaheliste heade tavade levitamine äh, põlisrahvaste õigustega seotud ning me kavatseme kutsuda ka maailma parlamente üles võtma samme mis aitavad äh, põhis, põlisrahvaste õigusi jalule seada. ja proua esinaine, teile kindlasti pakub äh, huvi kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maailmakonverents põlisrahvaste teemadel ning äh, parlamentidevaheline liit kavatseb korraldada ka parlamentide jaoks ürituse. ja selleks, et parlamentide rolli äh, kõikide huvirühmade äh, jaoks äh, selgemaks muuta. ja seda konverentsi ette valmistades on tehtud palju. oleme loonud põlisrahvaste, põlisrahvastest parlamendiliikmete võrgustiku kogu maailma põlisrahvaste poliitikutest teostame ka uuringuid selle kohta, kui suurel määral on põlisrahvad esindatud parlamentides, kuid vaatame ka, kui palju tegelevad parlamendid põlisrahvaste küsimustega ja kuidas põlisrahvaste küsimustega tegeletakse. seda tööd me jätkame järgmise paari kuu jooksul, enne New Yorgi konverentsi ning äh, me ootame ka Euroopa Parlamendilt äh, nii mõndagi. kõigepealt meile meeldiks, kui Euroopa Parlament toetaks parlamentidevahelise liidu ning teiste organisatsioonide pingutusi sellel suunal, et tugevdada parlamentide rolli põlisrahvastega riikides Te peaksite, me tahaksime, et te aitaksite kaasa parlamentide rolli suurendamises äh, põlisrahvastega seotud küsimustes, äh, samuti äh, oleks veel vaja teie abi, et te aitaksite üles kutsuda erinevaid liikmeid liituma meie mitteametliku põlisrahvaste poliitiliste esindajate võrgustikuga ning ma kutsuksin omalt poolt üles Euroopa Parlamenti ähm, üheskoos parlamentidevahelise liiduga äh, organiseerima seda konverentsi. oleme juba alustanud äh, parlamentide käsiraamatu koostamist põlisrahvaste küsimustes. see oleks üks osa parlamentidele suunatud äh, üritusest New Yorgis ning äh, parlamentidevahelise liidu assamblee äh, korraldab üritusi põlisrahvaste ürituse teemal ning äh, loodame ka, et Euroopa Parlament tunneb aktiivselt huvi nende ürituste ja tegevuste vastu. see oli lühidalt kõik minu poolt praegu selle kohta, mida parlamentidevaheline liit teeb selleks, et põlisrahvaste õigused saaksid jalule seatud. suur tänu ütlen mäle, mälu järgi, et eelmisel detsembrikuus me võtsime vastu vastava mm, resolutsiooni, minu meelest seal on väga väike osa ainult põlisrahvaste õigustest ning kui ma vaatan meie komisjoni päevakordagi, siis me süstemaatiliselt ja väga sagedasti ei käsitle neid teemasid. nii et me küll jälgime küll, nii et see, mida teie teete eh, parlamentide tegevuse jälgimisel, ka Euroopa Parlamenti tegevuse jälgimisel, on väga teretulnud ja see ehk muudab ka olukorda paremaks. kahjuks palju aega meil järele ei ole jäänud, aga ma arvan, et kõikide teie soovitusi võetakse arvesse ning nüüd annan sõna parlamendi liikmetele, kes tahavad esitada küsimusi ja ka välisteenistusele välisteenistusel on kõige parem ülevaade selle kohta, mida Euroopa Liit teeb minu arvates selles valdkonnas. ja kui teil on aega, siis ma tõepoolest tahaksin kuulda, mida te arvate nendest soovitustest, eriti sellest mi-, soovitusest, mis puudutas Angolat, et kas Euroopa Liit saaks saata eh, uurimismeeskonna või Euroopa eksperte sinna piirkonda, Lundasse piirkonda Angolas ja samuti soovitused Austraaliast. et me võiksime vaadata, mis sorti uurimisi, uurimusi meie parlament saaks teha, kas on midagi juba, on Euroopa Liidu suunal selles valk-, poolt sellel suunal tehtud ja proua Castro soovitus põlisrahvastega paremini konsulteerida kõikidel erinevatel tasemetel võiks nendele küsimustele siis äh, pühendada tähelepanu ja samuti ka Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni resolutsioon, konventsioon sada kuuskümmend üheksa. nüüd härra Mello kõigepealt. president, mine. suur tänu, proua eesistuja, minu küsimus on suunatud konkreetselt Rafael Markesele, kes on väga tuntud ajakirjanik minu kodumaal ning ta on eriti hästi teada ja tuntud selle tegevuse poolest, mis on suunatud inimõiguste kaitsele. mul on mitu küsimust, mida temalt tahaksin küsida. ma tean, et ka teda ennast on, on Angolas represseeritud ja ka Portugalis poliitilises plaanis. ja tema oli üks nendest, kes eh, osutas Angolas inimõiguste rikkumistele ja teda on antud ka kohtu alla Angolas ning Portugaliski. tean ka, et Portugalis on ta avaldanud raamatu vereteemantitest. ning äh, ma saan aru, et teda on jällegi Angolas kohtu alla antud. tema tegevused inimõiguste kaitsel ja põlisrahvaste kaitsel äh, on seotud muidugi riskidega ja kuidas tema meelest see, mis on juhtunud Portugalis ja Angolas, on toimunud, äh, kuidas tema seda ise hindab või kuidas tema seda näeb, seda, et on ta kohtu alla antud nii siin kui seal riigis ja kas ta on ka Angolas avaldustega välja tulnud eh, ja kas temale on abiks antud eh, advokaat? ma saan aru, et ta ütleb, et tal raha pole advokaatide eest maksta ei ühes ega teises riigis. mina olen advokaat, jurist ning ma leian, et õigus esindajale on põhiõigus iseenesest. ja kõigil peaks selline õigus olema, olgu Portugalis või Angolas. ja et kui tal Portugalis on juristi vaja, siis ma olen nõus äh, osalema sel kaitse korraldamisel, aga ma tahaksin teada, mismoodi ta hindab seda olukorda, seda, et teda on äh, kriminaaluurimise objektiks võetud ja kas tal on Angolas ka advokaat antud? nüüd on Anna Komes ja te teate ju, kuidas asjad käivad kümme minutit pärast viid pean lõpetama, sellepärast et me peame arutama raportit, mille me varsti peame vastu võtma, nii et palun väga lühidalt. suur tänu, tahaksin kasutada seda võimalust öelda järgmist. minu märkused on suunatud ka härra Mm, Markesele ja minagi tahaksin teada, mida ta arvab sellest, et ta on kohtu alla antud ja eile just tuldi, tuli välja üks raport, mis puudutas Angola võlgade maksmist Venemaale, kasutades selleks äh, loodusressursse, naftat näiteks ning tegemist on järjekordselt täieliku korruptsiooniga jälle Angola ressursid viiakse välja riigist ja selle, see raport on saadetud ka proua Ashtonile, äh, volinik Peebalgsile ja Euroopa Komisjoni ja see tõstatab küsimuse, mis on ka siin asjakohane, nimelt mida saab Euroopa Liit teha ja mida Euroopa Liit peaks tegema, arvestades seda, et Angola, aga ka teiste arutelude, arutlusel olevate riikide puhul on meil ju olemas äh, kaubanduslepped, läinud aastal sõlmisime selle Angolaga. aga siis on ka Cotonou leping, mis sisaldab ka hea juhtimistava ja ka inimõiguste kohta klausleid, millel on ka muidugi otsesed, otsene mõju Äh, ka põlisrahvastele ja ka neile kuuluvate äh, loodusressursside osas. teised kolleegid nimetasid siin Kimberli protsessi ning näib, et see ei toimi nõnda, mida meie saaksime siis ja peaksime siin Euroopa Liidus tegema, nii suhetes erinevate riikide ja nende valitsuste ja rahvastega, aga ka kogu selle Kimberli protsessi raames. The... enne kui annan lõppsõnaks äh, sõna härra Markesele, aga ennem veel äh, välisteenistusele, tehke palun väga lühidalt ja vabandan Dane Sweeney eest, Austraalia tuumavaba mm, võitluse eest võitlejale. Äh, ma ei saa teile sõna anda kahjuks, aga palun saatke oma soovitused kirjalikult, nõnda et me võtame selle kõik kuulamise dokumentatsiooni hulka. nüüd härra Vissoki inimõiguste osakonnast suur tänu. mul on kolm väikest tähelepanekut Euroopa Liidu inimõiguste poliitika osas, mis puudutab põlisrahvaid. kõigepealt, nagu te juba õigesti ka nimetasite, põlisrahvad moodustavad öö, öö, osa meie välispoliitikast, see on lahe, lahutamatu osa ning me toetame ÜRO deklaratsiooni Äh, rakendamist, mis käsitleb põlisrahvaste õigusi, me kasutame selleks poliitilisi, tehnilisi, finants, äh, vahendeid, võib-olla mu kolleeg komisjonist räägib veel täpsemalt, mida me teeme lähe-, selles valdkonnas, mis puudutab Euroopa rahastamisvahendit demokraatia inimõiguste eest võitlemiseks. mis puudutab ILO konventsiooni number sada kuuskümmend üheksa, siis oma projektide kaudu me oleme päris edukalt saanud Ähm, kaasa aidata selle olulise dokumenti ratifitseerimisele, näiteks Nepaal juba kaks tuhat seitse ratifitseeris, Kesk-Aafrika Vabariik Nicaragua kahe tuhande kümnendal aastal, mis puudutab inimõiguste tegevuskava, mis juunis kaks tuhat kaksteist vastu võeti, siis seal on täiesti selged kohustused paika pandud, mis puudutab meie poliitikat põlisrahvaste suhtes ja tsiteerin siin väga lühidalt see, mis puudutab siis põlisrahvaid, seal kutsutakse üles Euroopa Liitu tööd, vaadata läbi ja edasi arendada oma poliitikat, mis on suutud ÜRO dekla-, seotud ÜRO deklaratsiooniga ning valmistudes kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maailmakonverentsiks põlisrahvaste küsimustes ning seal on ka mõningad sätted, mis puudutavad ettevõtlust ja põlisõi-, põlisrahvaste õigusi ja need on järgmised tagada see, et Euroopa Komisjoni teatis ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta äh, sisaldab ka inimõiguste suuniseid ärisektorile, äh, äh, infotehnoloogia valdkonnas, VKE-de puhul ja et avaldatakse raport Euroopa Liidu prioriteetide kohta, mis on suunat-, mis on äh, ettevõtete ja inimõigusi käsitleva mm, ÜRO resolutsiooni rakendamiseks tehtud ja suuniste, ÜRO suuniste rakendamiseks tehtud. nüüd, mis puudutab teie küsimusi Angola see saadetava uurimismeeskonna osas, siis selle kohta me annaksime meelsasti vastuse, täpsema vastuse kirjalikult. aitäh! suur tänu! jah, peame paljude nende soovituste juurde veel tagasi pöörduma, kõigi nende küsimustega, mis on seotud Aafrikaga, me saadame delegatsiooni Aafrika Liidu juurde ja ka selleks me peame ettevalmistusi tegema. kuid see, mis te ütlesite, härra Chung Kong kui me vaatame seda äh, inter-, parlamentidevahelise liidu konverentsi mm, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, siis me peaksime ka rääkima võib-olla sügisel üle selle, äh, mida parlament ja Euroopa Liit saab teha, siis meil on ehk parem ülevaade sellest, kuhu me oleme jõudnud selles asjas ja nüüd ma pean tõesti teile avaldama survet. küsimused, mis teiega seoti, seotud olid, kas te võiksite neile vastata? Äh. jah, suur tänu. ma ütlen väga lühidalt, et ap-, kolmandal aprillil äh, anti mind kohtu alla, jah. Äh, organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise äh, osakonna poolt Angolas ja see pole muidugi mitte õige asutus ja see oli sellepärast, et ma kirjutasin raamatu Portugalis ning mind süüdistatakse siis seoses Portugali prokuratuuri otsusega mitte võtta arutada seda äh, kohtuasja äh, seoses minu raamatuga äh,, mida esitasid Angola kindralid seoses selle raamatus sisalduvaga ja ma esitasin ju põhjalikult äh, teadmi-, äh, tõendeid, võtsin kõik, kõikide pooltega äh, ühendust ning kasutasin oma sõnavabaduse õigust ja need kindralid seal Angolas leidsid, et nemad on mingisugused eraprokurörid ja leidsid, et peaksid, äh, kohtuasi peaks toimuma Angolas, mitte Portugalis aga nüüd mind siis äh, ühe ja sama asja eest on juba põhimõtteliselt kahes erinevas riigis kohtale antud ja see on lihtsalt sellepärast, et valitsus nüüd oma nägu ei kaotaks ja et neil oleks võimalik kuidagi võita. kui see oli väga-väga lühidalt sellest olukorrast. Thank you. So thank you. suur tänu, suur tänu teile kõigile, suur tänu Austraalia külalistele, et osutasite oma äh, probleeme, analüüsi ja soovitusi ka meile, olen kindel, et uurime seda ise, aga ka oma äh, kaubanduskomisjonis võtame arvesse ja tõsiselt äh, käsitleme teie soovitusi ja samuti ka välisteenistuses, suur tänu! nüüd on meil päevakorras ajakirjanduse ja meediavabaduse teema maailmas ja see mm, kolmandal mail on meil rahvusvaheline eh, ajakirjandusvabaduse päev ja me oleme kutsunud eh, aja, Rahvusvahelisest Ajakirjanike Föderatsioonist ja ka TEFCO-st eh, vastavast üksusest esindajad ja kuigi teema on väga oluline ja me võtame teid siiski teise teemana, aga kõigepealt meil on seot-, sama teema veel seotud, nimelt meil on Ahveti komisjonis ka vastav raport ajakirjandus- ja meediavabadus maailmas ja proua Maritje Šake on raportöör ning meil on väga vähe aega selleks, et seda asja praegu arutada eh, inimõiguste komisjonis, sellepärast et äh, maikuus juba on ka hääletus välisasjade komisjonis selles, selle raporti osas. suur tänu, Mari-, Maritje, et tulite siia. Eh, palun eh, tutvustage lühidalt oma raportit, seejärel saame kuulata sõnavõtte sellel teemal ning ma tean, et täpselt pool viis te peate siit või pool kuus peate siit täpselt välja astuma. palun. Um suur tänu, äh, proua esimees, tänan ka võimaluse eest jagada teiega midagi, mida mina pean äh, väga kiireloomuliseks ja oluliseks teemaks, kus Euroopa Liit peaks võtma juhi rolli. nimelt, äh, et milline on siis Euroopa roll meediavabaduses ja kuna, ja see on seotud ilmselt ka inimõigustega. ma ei võta seda raportit ajapuudusel üksikasjalikult nüüd läbi, aga tooksin mõned punktid välja, mis siin on sees Äh, ma peaksin lisama, et koostöö on sujunud äh, erinevate fraktsioonide vahel väga hästi selles küsimuses ja nüüd siis äh, oleme me jõudnud kompromissettepanekutega lõpufaasi ja loodetavasti üheskoos saadame välja väga selge signaali välisteenistusele ja komisjonile, et kui oluline on ambitsioonikalt kaitsta ja toetada äh, Äh, pressi- ja meediavabadust, äh, ajakirjanike ja meedia sõltumatust ja pluralismi. nähes äh, muutuseid, mis leiavad aset maailmas praegustel aegadel, näeme me, et järjest rohkem ja rohkem on ajakirjanikele avaldatud survet. järjest sagedamini saavad ajakirjanikest inimõiguste kaitsjad ja nende saatus proua esinejana sekku. kolleegid, palun lahkuge saalist, kui te ei soovi kuulata seda arutelu. ajakirjandus ja ajakirjanikud ja meedia üsna tihti inimõiguste võitluses on esirinnas, seepärast et nemad toovad päevavalgele korruptsiooni ja ebaõigluse juhtumeid ja digitaalse arengu toel on inimestel võimalus oma hääl kuulda lasta ja saavad oma arvamust avaldada väga paljudes küsimustes. selline areng äh, hirmutab äh, eriti just nimelt autoritaarseid režiime. nii et äh, see raport keskendub traditsioonilisemale meediale ja sellele, kuidas valitsused nende sõltumatuse eest peavad peaasjalikult võitlema, aga tunnistame siis äh, kahjuks ka seda, et valitsused on just need, kes kasutavad ära terrorivastast seadusandlust, julgeolekuseadusandlust äh, selleks, et ajakirjanike tööd äh, ja meediatööd palju raskemaks teha, nii et kuritarvitada seda seadusandlust, nii et vastutus valitsustel on väga oluline peame vaatama ka, milline on äriettevõtete roll, milline on meediaregulaatorite roll ja eh, hindame siis ka oma raportis neid võimalusi, mis Euroopa Liidu kätes on selleks, et eh, meie kõik, meie välispoliitilised programmid kõik toetaksid pressi- ja meediavabadust. nii et me kutsume välisteenistust üles pressi- ja meediavabaduse tõstma oma võtmeprioriteediks kõikides aruteludes, olgu tegemist siis kaubanduslepingutega, assotsiatsioonilepingutega või arenguprogrammidega. ja me tahame, et rõhutataks seda, et meediavabadus on põhivabadus, mida tuleb kaitsta ja toestada ja mis peab olema prioriteet kõikides nendes aspektides. ja oleme pöördunud ka Euroopa Komisjoni ja välisteenistuse poole eh, selleks, et nad teeksid rohkem ära kõikide jõupingutuste paremaks koordineerimiseks. praegu on äh, see süsteem liiga killustatud, äh, sellel ei ole piisavalt strateegilist fookust, äh, kuigi just seda oleks hädasti vaja. ja seega ei saa lahendada mitte ainult kõige pakilisemaid probleeme, näiteks seda, et teinekord õigussüsteemid panevad tohutu surve ajakirjanikele, me oleme teinud ettepaneku, et et Euroopa Liit võiks aidata õigusabikulude katmisel ja õigusabi andmisel, aga me ei pea mitte ainult pakilisi probleeme lahendama, vaid keskenduma ka suutlikkuse arendamisele kolmandates riikides selleks, et kohalikud organisatsioonid ja väiksemad organisatsioonid saaksid ka pädevuse pluralistliku ja sõltumatu meediamaastiku eest hoolt kanda. ma sellega võib-olla lõpetaksin, sest et toetan arutelusid ja dialoogi. nii et äh, loodetavasti teil on aega see raport läbi lugeda ja ma loodan vabaühenduste esindajate jaoks, kes täna on saalis, et sellest raportist on teie tööle ka kasu. suur tänu. suur tänu, Maritše. Äh, meie jaoks oli oluline, et sa tutvustad meile seda raportit, sellepärast et kui väliskomisjon otsustas äh, selle raporti ise Äh, koostada, kuigi tegemist on klassikalise inimõiguste teemaga, ei olnud meil võimalus midagi öelda kaasa. ja meil tekkis küsimus, et miks seda üldse meie alakomisjonile ei antud. nii et see on see põhjus, miks me sind siia kutsusime. liitunud on üks variraportöör, sotsiaaldemokraatide variraportöör proua Jaagonsaari. suur tänu! mul on väga hea meel et meie koostöö on sujunud nii hästi ja et pea kõik muudatusettepanekud erinevatest fraktsioonidest on äh, leidnud äh, kaasamist sellesse lõppraportisse. ma tahaksin rõhutada üht asja, millele viitas ka meie raportöör. meie parlamendist võime juba tuua kaks konkreetset näidet selle kohta, et kuigi me oleme esitanud väga selgesõnalised soovitused komisjonile ja välisteenistusele, ei ole järgnenud äh, sellele mitte midagi, äh, mis viitaks sellele, et seda mm, oleks ka rakendatud. Kasahstan, Turkmenistan on need näited on palju selliseid juhtumeid, kus Euroopa Parlamendi nõudmistele välisteenistus ei vasta. ja selles mõttes äh, me peame rõhuma sellele, kui oluline on koostöö välisteenistuse ja parlamendi vahel, selleks et me-, sõnavabadus äh, ja meediavabadus oleks ka tegelikkuses äh, põhivabadused, mida austatakse ja proua raportöör juba alguses ütles, et äh, need teemad äh, peavad tulema esile prioriteetsetena ka siis, kui vabakaubandus ja assotsiatsioonilepingud on arutelul. ja meie parlamendina kavatseme kindlasti pilku peal hoida nendel arengutel. suur tänu, proua Jaagonsaari. kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis äh, annaksin järgmisena üle sõna EAS-ile, aga esitaksin ise küsimuse kas teil on juba ka mingisugune ajakava ette nähtud äh, sõnavabaduse äh, kaitsesuuniste kohta nii äh, tavameedias kui ka online-meedias? ja meil oli siin üks kuulamine, kus me just enne praegust päevakorrapunkti ja kohal oli üks Angola ajakirjanik, kes tõi meile väga hea näite iseenda kujul, kui eh, suurtesse raskustesse võivad ajakirjanikud sattuda, nii et see raport on väga oluline. välisteenistusele annaksin ma sõna kõigepealt. nii, jah, tervist suur tänu eh, selle raporti eest. see on väga eh, õigesti ajastatud meil on väga hea meel, et see raport keskendub just nimelt meediavabadusele, sellepärast me arvame, et sõnavabadus on alati olnud väga oluline selleks, et hääl anda inimestele. vägivald ajakirjanike suunas kordub suureneb, me oleme välisteenistusena avalikes avaldustes rünnakud ajakirjanike vastu hukka mõistnud ja seinud seda ka läbirääkimistes kolmandate riikidega, me oleme keskendunud sellele, et rahvusvahelisel tasandil äh, võetakse ette rohkem selleks, et karistamatusele vastu astuda. Euroopa Komisjon koos ähm, EAS-iga tahaks, et meie projektid ja programmid oleksid selles valdkonnas jätkusuutlikumad ja tõhusamad ja tõesti on vaja meediavabaduse ja, ja sõnavabaduse ja meediapluralismi teemad laiendada kõikidesse Euroopa Liidu tegevustesse. välisteenistus ja Euroopa Komisjon teevad sellel eesmärgil koostööd näitena on äh, vastutavate peadirektoraatide ja välisteenistuse vahel loodud töögrupp selleks, et ette valmistada tulevased suunised sõnavabaduse kohta. Äh, suunised ja soovitused, mis esitati eelmisel aastal ja strateegia kallal tehtav töö mõjutavad kõik seda, millised need uued suunised saavad olema sõnavabaduse osas, me eh, tunnustame ka seda, et raport viitab eh, ettevõtte sotsiaalsele vastutusele ja loodetavasti, et erasektori suunised tulevad ka varsti avaldamisele ja me jätkame sellealase töö tegemist paljudes rahvusvahelistel, paljudel rahvusvahelistel platvormidel, näiteks nagu ÜRO-s ja teistes organisatsioonides, selleks, et sõnavabadust kaitsta ja meie eesmärgiks on lihtsalt, on kindlasti ka äh, tsiviilühis-, kodanikuühiskonna probleemide kuulamine, mõistmine ja nendele reageerimine. võtame arvesse kõik teie soovitused, võtame arvesse ka selle, mis on raportis kirjas nende suuniste kujundamisel, mis puudutab nüüd ajakava see teenus, teenistustevaheline grupp juba oma tööd teeb äh, ja äh, ametlik rakkerühm on ju ka juba loodud inimõiguste osas, kes sellega tegeleb komisjonis ja esialgne ajakava näitab seda, et need suunised peaksid tulema detsembris äh, nõukogus heakskiitmisele. me tahaksime, et esimene eelnõu aga oleks valmis veel võib-olla enne suvepuhkust, aga see ei ole äh, saanud veel oma heakskiitu, sellepärast et töö alles käib, aga loodame nad valmis saada varsti ja siis detsembris lõplikult äh, nad vastu võtta. ja nüüd Maritše. suur tänu, mõned äh, viimased märkused veel ja loomulikult ootame konkreetseid tulemusi ja rakendust varem pigem kui hiljem. mõned märkused veel Äh, need on asjad, mis on tulnud vabakondade ja parlamendisaadikutega aruteludes alati esile. mul on hea meel nimelt, et sellest raportist on kujunenud, kujunenud teemadesse jaot-, koostatud äh, raportiks ja et ei reastata siin riike üles. seda mitte sellepärast, et me ei arvaks, et olukord nendes konkreetsetes riikides äh, ei oleks äh, halb ja kiireloomuline, aga me otsustasime poliitikutena sellisest hinnangust hoiduda. me tahtsime vältida seda, et politiseeritaks selliseid nimekirju ja pingeridasid ja lisaks sellele Äh, vabakonnad on need, kes on spetsialistid äh, meediavabaduse, sõnavabaduse, ajakirjanike ohutuse osas, sealhulgas ka digitaalmeedias tegutsevate osas ja seega me otsustasime üheskoos esitada lisana ja öö, äh, siis lisana, mida saab pidevalt parandada vabaühenduste uuringute nimekirja, kes on äh, seda tööd äh, riigiti teinud paremini kui meie ja sellepärast me ei viita äh, konkreetsetele juhtumitele, kuigi paljud nendest on väga tõsised ja murettekitavad. ja viimane märkus, mis ma tahtsin välja tuua, on see, et kuigi see raport keskendub digitaliseerimisele ja, ja sellega seotud arengutele on meil ka eraldi raport Euroopa välisteenistuse digitaalse tegevuse osas ja loodetavasti sellest selgub äh, paremini see, et millises olukorras on blogipidajad ja et kuidas tehnoloogia mõjutab äh, Euroopa Liidu välist tegevust. suur tänu, ütleb proua Lohpiiler, muudatusettepanekud ahvetis tuleb esitada kuuendaks, arutatakse neid kuuendal mail, hääletatakse seitsmendal mail ja juunis jõuab, mail ja juunis jõuab asi täiskokku. meie komisjon äh, tahtis äh, tähistada ka kolmandal mail toimuvat äh, meediavabaduse päeva, on ikka kolmandal mail rahvusvahelisi päevi on palju ja mõtet on nendel seega ainult siis, kui nad on äh, tõsiseltvõetavad. ja enne seitsmend-, kolmandat maid meil rohkem kohtumisi ei ole ja sellepärast kutsusime härra Oliver Monekülli Rahvusvahelisest Ajakirjanike Liidust siia täna selleks, et ta räägiks meile pressivabadusest. suur tänu! ma tegelikult sain algselt äh, aru, et ma peaksin reageerima sellele raportile, mis esitati. Äh, kolmanda maini on veel natukene aega, aga üritan siis need kaks ülesannet kuidagi kokku võtta. kõigepealt ma tahaksin tänu avaldada selle raporti eest, see on suurepärane raport, see on väga põhjalik see võtab äh, tegelikult kokku kõik need äh, probleemid, millega me kokku põrkume oma igapäevases töös. meie assotsiatsioon esindab umbes sada viitekümmet ajakirjandusliitu, sada kümmet, saja, saja kümnes, saja kahekümnes riigis üle terve maailma ja me töötame siis äh, ajakirjanike liitudega, ametiühingutega ja töö professionaalsete nõukogudega ja üritame siis nende tööd igapäevaselt lihtsustada. siin seadus on, raportis on räägitud sellest, et äh, kuritarvata, kuritarvitatakse ajakirjanike vastu terrorivastast seadusandlust ja see on tõesti väga murettekitav. vaadake näiteks Türgi ühte naaberriiki, vabandust, Türgit vaadake, kus äh, praegu umbes kuuskümmend ajakirjanikku on vangistatud enamus nendest saanud süüdistuse terroriga seotud tegevuste eest. ja kuigi see arv on võrreldes viimaste aastatega vähenenud, on ta siiski suhteliselt kõrge, see on üks nendest asjadest, millega meie liit on tegelenud. sellest asjast räägitakse aga väga vähe. kajastatakse seda kehvasti väga vähe räägitakse sellest, milliste probleemidega Türgi ajakirjanikud on silmitsi. viidatakse siin raportis ka karistamatusele, see on jällegi üks põhiteemastest, üks asi on äh, tegeleda ajakirjanike tapmisjuhtumitega, väga lihtne on statistikat äh, iga aasta selle kohta avaldada, mida me ka teeme, aga hoopis teine asi on jätkutööd teha selles osas, vaadata, mis saab edasi äh, nende tapmistest vastutavatest inimestest, kuidas neid äh, kohtute ette tuuakse, näiteks Venemaal on selline pro probleem. Äh, meie hinnang äh, oli mõned aastad tagasi, et viimase kümnendi jooksul on Venemaal äh, hukkunud kolmsada kuni kolmsada viiskümmend ajakirjanikku ja imetillukene protsent äh, nendest inimestest, kes selle vägivalla taga oli, jõudsid kohtu ette. loomulikult ajakirjanikud äh, surevad erinevatel põhjustel, mõned saavad hukka sellest, mida nad on kirjutanud või telekas öelnud, teised saavad Eh, surma õnnetustes või konfliktipiirkondades, eh, olles siis eh, reporteriteks nendes piirkondades. ja sellepärast me olemegi viimastel aastatel keskendunud ajakirjanike koolitamisele, et nad oleksid kursis, milliste ohtudega nad on silmitsi näiteks siis sõjapiirkondades kriminaalsete kä-, kuritegelike gängide ohvriks nad võivad langeda pandede ohvriks ja nii edasi. Venemaal on selliseid probleeme, Filipiinidel äh, näeme me ka seda, et iga kuu saab mõni ajakirjanik hukka. kahekümne kolmandal novembril kaks ja pool aastat tagasi viidi läbi ajakirjanike vastu kõige suurem veretöö ajaloos, kus kolmkümmend kaks ajakirjanikku sai äh, ühes konkreetses äh, juhtumis hukka me nüüd räägime kolmandast maist kui äh, meediavabaduse päevast, aga kakskümmend kolm, kahekümne kolmas novembris on karistamatuse vastu võitlemise päevaks kujutat-, ku-, kuulutatud rahvusvahelisel tasandil ja väga paljud ajakirjandusliidud tähistavad seda päeva er, läbi erinevate tegevuste. siin raportis räägitakse sellest, kuidas järjest rohkem ajakirjanikke satub vangistusse oma töö tõttu, kas tegemist on siis laimamise äh, või äh, terrorivastase seadusandluse alusel. tõsi on aga see, et valitsused on ka järjest nutikamad selles koha osas, kuidas nad äh, tsensuuri, tsensuurivad ajakirjandust. üsna tihti ajakirjanikku ei panda kinni mitte nende töö pärast, vaid mingitel muudel põhjustel, näiteks maksudest kõrvalhoidmise pärast või pettuste pärast või äh, äh, tarkvara kasutamise pärast äh, millele neil ei ole õigust kuigi, kuigi üheksakümmend protsenti sama riigi kodanikest seda teevad ja kohtuinstantsid siis otsustavad konkreetselt ühe või teise inimese sihikule võtta. ja üsna tihti sellised kohtujuhtumid tulevad esile või käivitatakse siis, kui mõni ajakirjanik on sellise ebamugava loo avaldanud Äh, kasutatakse propagandat, äh, rahvusringhäälinguid äh, ajakirjanike laimamiseks ja nii edasi. praegu käib väga suur arutelu ajakirjaniku, ajaveebipidaja rolli kohta, ajakirjanike rolli kohta laiemalt või sotsiaalmeedia rolli kohta ja me näeme, et tegelikult need piirid nende erinevate tüüpi ähm, ajakirjanike vahel on hägunemas, äh, tekib oht, et kõik äh, lahterdatakse ajakirjanikeks äh, ja tekib küsimus, et kes tegelikult siis on see päris ajakirjanik nende sees ja, ja väga raske on kaitsta nende inimeste õiguseid ja vastata siis ajakirjanduskogukonna eeldustele. räägiti ka siis öö, nende kaitsest, kes äh, astuvad välja mingi probleemi tekkimise puhul, et kuidas kaitsta äraandjaid nii-öelda. Need strateegiad, mille te välja pakute, et komisjon peaks äh, äh, üle võtma, on ka väga olulised see üleskutse, et äh, meil peaks olema struktuursem lähenemine meediakaitsele, ajakirjanduse kaitsele ja meedia arengutele, on täiesti õige. ma käisin alles hiljuti äh, ERDH-i iga-aastasel äh, foorumil, kus räägiti, et Euroopa Komisjon kujundab välja neid suuniseid meediavabaduse kohta, see on väga oluline miks see on oluline, sellepärast et see avaldab tunnustust sellele, et ajakirjanikul ja ajakirjandusel ja meedial on konkreetne roll äh, inimõiguste kaitsmisel, korruptsiooni vastu võitlemisel, äh, inimõiguste rikkumiste päevavalgele toomisel, vaesuse vastases võitluses, me ju räägime sellest, et aastatuhande arengueesmärgid tulevad ülevaatamisele paari aasta pärast ja ajakirjandus aitab ähm, vaesust leevendada, tuues korruptsiooni ja haldusrikkumiste juhud esile ja see on kõik väga oluline. mille pakkus natukene huvi see mure, mida äh, te ajakirjandusliitude äh, konfidentsiaalsusklauslite üle esitasite kuigi võib-olla vabakondade puhul äh, see säte võib olla õigustatud, aga ajakirjanike jaoks mitte, sellepärast et ajakirjanikud võitlevad korruptsiooni vastu ja nõuavad vastutuskohustuse kandmist. ja seega e, üsna tihti, kui ajakirjanik, kui ajakirjanikke rahastavad mingisugused e, läbipaistmatud organisatsioonid, siis see tegelikult halvustab nende mainet ajakirjanike puhul ohutuse aspekt on väga oluline. ja alati ajakirjanike puhul kõik äh, meie allikad ei ole läbipaistvad. praegusel ajal me näeme seda, et äh, valitsused ründavad äh, demokraatia eest võitlevate organisatsioone peaasjalikult läbi rahaliste kanalite, nad, nende rahastamise on kirbule võtnud, olgu see siis Venemaal või kuskil mujal ja nendel on ilmselt mingisugused salakavad. ja kui tõesti organisatsioone rahastataksegi öö, äh, öö, äh, varjatud kanalitest, siis me annamegi relvad tegelikult nendele valitsustele kätte. ma saan aru, et mõnedes riikides on see oluline, et rahastatakse kuidagi äh, põranda alt neid organisatsioone, aga ajakirjanike puhul ei peaks see nii olema, see kahjustaks meie mainet, kui me saaksime raha kuskilt hämaratest kanalitest kohalik toetus on väga oluline, mina töötan ajakirjanike liitudega, väga paljud meil nendest liitudest peegeldavad otseselt seda, millises süsteemis nad tegutsevad, neil on vaja toetust ja abi. ega nad ei oska väga hästi programme hallata. ja ega nad äh, väga hästi ka oma rahalist poolt äh, ei pea aga nad peavad hakkama saama selles, nendes tingimustes, äh, mis valitsevad seal, kus nad tegutsevad. palju on näha ka seda, et väga paljud doonorid äh, rahastavad vabaühendusi. tegelikult meil on kahte tüüpi vabaühendusi, on äh, väga hästi toimivaid vabaühendusi, kus on väga julged ja vaprad aktivistid aga meil on ka selliste vabaühenduste tööstus, kes räägivad väga hästi inglise keelt, kirjutavad väga ilusaid projekte, kes mõistavad selle loogilise raamistiku lähenemist äh, igast nurgast, aga tegelikult nendel ei ole mingisugust käega katsutavat äh, ühendust äh, eh, ajakirjanikega nii et selles tuleb ka vahet teha. suutlikkuse arendamise kohaline tasand tuleb tagada see, et need organisatsioonid, kes teie toetust saavad, tegelikult ka esindavad äh, teie sihtgruppi. ja see teinekord tähendab ka seda, et äh, see töö ei lähe nii äh, ladusalt, kui võiks ette näha, sellepärast et nad ei tee seda nii tõhusalt, kui need lihvitud ja klantsitud vabaühendused nüüd sotsiaalmeedia, me nägime, millist rolli mängis äh, Araabia kevades sotsiaalmeedia jah, nende roll on väga oluline, blogidel on oluline roll. seal, kus tavaline meedia ei suuda midagi ära teha, sellepärast et neid kontrollitakse kusagilt ülevalt poolt, on sotsiaalmeedia alternatiiviks. aga ärge laske tekkida olukorral, kus nii-öelda kodaniku äh, meediale toetus äh, on see, mis asendab siis toetuse tavalisele ajakirjandusele. sotsiaalmeedia kindlasti ei ole mitte mingisugune alternatiiv tervele meediasektorile, mis saab valitsuse vastutusele kutsuda. lõpetuseks, mulle väga meeldis siin raportis see, et mitu korda viidati sellele, et kui Euroopa Liit tahab olla tõsiseltvõetav, siis peab kõigepealt siin asjad korda saama ja üks asi veel, kuigi sellele mitu korda viidatakse, pole siin mitte ühtegi konkreetset äh, sõna selle kohta, et meediasektorit kui tööstust tuleb kaitsta. kui professionaale ei räägita sellest, et ajakirjandust kui avaliku huvi äh, teenusepakkujat tuleks kaitsta, millest me räägime, me räägime siin ju pressi tulevikust ja probleem äh, meediavabadusele praegu ongi see, et milliseks kujuneb selle meedia tulevik, et nagu te teate, äh, kirjutav meedia on tõsiste raskuste ees ja traditsionaalne meediasüsteem järk-järguliselt äh, Äh, haihtub, äh, miks? Äh, sellepärast, et majanduskriis on meid tabanud, reklaamitulud vähenevad, informatsioon on tegelikult tasuta kättesaadaval ja inimesed ei taha enam informatsiooni eest maksta, aga asi on selles, et heale ajakirjanikule tuleb maksta. ja kui te tahate, et inimene kirjutaks hästi, siis talle tuleb ka maksta ja ja selleks, et keegi saaks maksta ajakirjanikule, peab see ettevõte ka mingisugust tulu teenima ja seega ka meediaväljaanded peavad tulu teenima. me oleme praegu olukorras, kus äh, turg ei suuda enam ajakirjandust toetada. nii et mingisugused alternatiivsed lahendused tuleb leida ajakirjanike tasustamiseks. sellepärast, et praegu meedias tõesti me näeme tegevuse kokkukuivamist ja, ja tõesti on küsimus, et kas praegune äh, ajakirjandus kümnendi, kahekümnendi pärast äh, veel üldse eksisteerib, ma arvan küll, sellepärast et ka kahekümne aasta pärast on meil äh, totali-, lotar-, totalitaristlikke süsteeme, kelle vastu ajakirjandus võitleb. aga ohus on tõesti äh, professionaalne meediasektor, professionaalsed ajakirjanikud, sest ainult professionaalsed inimesed saavad vastutusele võtta õiguste rikkujaid oligi vist kõik, suur tänu! So thank you and I think it was a good way to suur tänu! see on suurepärane viis tähistamaks rahvusvahelise ajakirjanduse päevi, päeva äh, rääkides probleemidest, millega seisavad äh, silmitsi ajakirjanikud ja hoolimata sellest, et siin on kohal ainult äh, variraportöörid, äh, ainult äh, on kohal ka meie poliitiliste fraktsioonide personali esindajad, kes panid väga tähelepanelikult kõrva taha, mida te rääkisite. ja nüüd äh, siis äh, komisjoni Defco peadirektoraadi esindaja proua Talman. suur tänu! meil ei ole eriti aega, nii et ma katsun lühidalt esimees katkestab, ütleb, et ei, aega on meil küll, meil on siin ruum tagatud kuni kella poole seitsmeni, ainult proua Šakjal oli kiire. kõigepealt tahaksin ma tänada teid selle raporti eest, esindades oma kolleege. siin tõstetakse digitaalsete vabaduste teema äh, ja avaliku hüve temaatika, mida mainisin ka Oliver seoses ajakirjaniku tähtsa rolliga ühiskonnas. kuivõrd ühiskond muutub, keskkond muutub, ajakirjanikud seisavad silmitsi hoopis uute väljakutsetega, probleemiks on majanduslik jätkusuutlikkus, võib-olla ajakirjaniku ameti tulevik ning ka sõnavabaduse kaitsmise raamistik ja ajakirjaniku kaitsmise küsimused on päevakajalised. nagu Nevis mainis, Defcos viidi läbi ajakirjanduse uurimisprotsess selleks, et alustada äh, mõttevahetust ja mitte ainult selleks, et võtmeprobleeme välja tuua, vaid äh, selleks, et rääkida sellest, kuidas arengukoostöö kaudu äh, Äh, just nimelt sõnavabadust ja ajakirjandust toetada, nii indiviidi sõnavabadust, äh, arvamuse vabadust äh, kui ka avaliku hüve ajakirjanduse näol. meie uurimine viidi läbi koostöös vabaühendustega, aga tegime koostööd ka Euroopa Liidu erinevate institutsioonidega, välistalitusega ja me korraldasime ka ürituse meediavabaduse teemal, kus me oleme, juba rääkisime mõningatest teemadest meie uurimuses, meedia roll, vastutus kohustuse tagamisel ja äh, habrastes riikides meedia positsiooni kindlustamine, meedia roll äh,, valimisprotsessis äh, ja kuidas ajakirjanduse rolli ise selles äh, valimisprotsessis toetada ning äh, väga tähtis teema, inimõiguste kaitse ja ajakirjanike kaitse. sellel kohtumisel siis räägitigi nendest tähtsatest teemadest, meie arengukoostöö direkt-, peadirektoraadi eesmärgiks ongi analüüsida neid küsimusi veel edasi. suur tänu ja nüüd ma arvan, et võime selle päevakorrapunkti käsitlemise lõppenuks kuulutada ja meie viimane päevakorrapunkt on infotund. mina ise olen esitanud omalt poolt küsimusi, mis puudutab Sergei Magnitski juhtumit. ja minu küsimus, see koosneb erinevatest osadest, võib-olla ma siis loeksin selle ette. parlament soovitas nõukogul äh, kehtestada ühised viisapiirangud Vene ametnike suhtes, kes olid seotud Sergei Magnitski juhtumiga, seda tehti, tegi parlament kahekümne kolmanda oktoobril kaks tuhat kaksteist. vahepealse aja jooksul on ametnike vastu algatatud kohtuasi lõpetatud Äh, samal ajal on alustatud kohtuasja posthuumselt äh, Sergei Magnitski vastu ja Magnitski endine klient William Browder lisati rahvusvaheliste tagaotsitavate isikute nimekirja. samuti on Euroopa Liit alustanud äh, viisasüsteemi lihtsustamise läbirääkimisi. Venemaa ametnike jaoks. selles kontekstis tahaksin ma küsida, kas EAS on rääkinud Euroopa Parlamendi soovitusest võimalike reisipiirangute suhtes äh, Vene ametnike vastu. kui seda on tehtud, siis kui kaugele on jõutud nende läbirääkimiste ja aruteludega, sealhulgas ka nõukogus, ja EAS-i analüüs, milline on EAS-i analüüs Vene otsuse, Venemaa otsuse kohta, äh, sul-, lõpetada kohtuasi Magnitski äh, juhtumiga seotud ametnike vastu ja samas ala, alustada posthuumselt kohtuasja Venemaa ajakirjaniku vastu, siis kas EAS on äh, se sekkunud äh, sellesse protsessi Venemaa ametivõimude erinevatel tasanditel ja kas plaanitakse veel midagi Magnitski juhtumi puhul edasi võtta, kas EAS on ühel või teisel moel seotud viisa lihtsustamise teemadel toimuvate läbirääkimistega ja Magnitski juhtumiga ja kas EAS arvab, et Vene ametnikele tuleks tagada lihtsustatud alustel viisa ajal, mil Magnitski juhtum illustreerib suurepäraselt Venemaa kohtusüsteemi puudujääke vahepeal ma olen kuulnud, et mõned Euroopa Parlamendi kolleegid on pidanud ühendust Iiri parlamendi kolleegidega, sellepärast et äh, Iirimaa kaalub ka ja, ja me oleme teada saanud, et Iirimaa on äh, plaanimas kahepoolsetes suhetes äh, viisapiiranguid. kas te võiksite seda ka kommenteerida? suur tänu, proua esimees, selle küsimuse eest vastaksin siis äh, välistalituse nimel. tõesti. Sergei Magnitski juhtum on äh, üsnagi äh, märkimisväärne juhtum. ja paljud meie seast, paljud vaatlejad leiavad, et, et see on suurepäraseks sümboliks Venemaa Födera-, Vene Föderatsiooni õigusriigi praeguse seisundi äh, kohta. Euroopa Liit on juba pikemat aega jõudnud äh, korrakohast äh, uurimist Sergei Magnitski surmajuhtumi ning äh, tema avastatud korruptsioonijuhtumiga seoses ning samuti on nõutud asjaosaliste kohtu ette toomist. seda käsitleti ka eelmise aasta kaheksateistkümnenda aprilli kirjas president Van Rompuylt Venemaa presidendile, tolleaegsele presidendile Dmitri Medvedjevile. Euroopa Liit käsi-, tõstatas selle küsimuse ka kahekümne esimesel detsembril kaks tuhat kaksteist Venemaa ja Euroopa Liidu tippkohtumisel ja komisjon külastas kahekümne esimesel, kahekümne teisel märtsil sel aastal Venemaad ning tõstatas jällegi delegatsiooni visiidil selle küsimuse meie seisukohad on selged, ainult põhjalik uurimisprotsess aitab äh, Venemaa õigusriigi põhimõtet äh, kindlustada ja taastada usaldus sellesse põhimõttesse ja kahekümne esimese märtsi deklaratsioonis on öeldud, et Venemaa otsus lõpetada kohtuasi ametnike vastu ning avada posthuumselt, alustada posthuumselt kohtuasja Sergei Magnitski vastu näitab suure, tekitab täiendavat muret Vene kohtusüsteemi olukorra kohtu. ja nagu te, proua esimees, mainisite, kahekümne kolmandal oktoobril kaks tuhat kaksteist võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni ettepaneku soovitades nõukogule rakendada äh, sanktsioone, äh, nagu näiteks viisapiirangud, äh, varade külmutamine ja seda siis nende inimeste suhtes, kes on olnud seotud Sergei Magnitski juhtumiga. välisteenistus on võtab arvesse seda soovitust, äh, meie äh, rõhutame, kui oluline äh, on, et Euroopa üldsus peab seda teemat ja sarnaseid teemasid väga oluliseks ning me toonitame, et oluline on, et uurimisprotsess algaks uuesti ja toimiks nagu kord ja kohus, sanktsioonid on üks osa integreeritud Euroopa poliitilisest tegevusest ja see on viimane vahend, mida tuleks rakendada ainult eriolukorras ning lähtuvalt vastavatest Euroopa Liidu äh, juhtnööridest. tegemist on ennetava instrumendiga, mille jaoks on vaja kõrgema tasandi poliitilist toetust ning seda võib rakendada ainult siis, kui kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on sellega nõus. mis puudutab äh, seda viisasüsteemi lihtsustamise kokkulepet, mida te mainisite, siis äh, läbirääkimised on käimas äh, ning toimuvad kõikehõlmava dialoogi raames. järeldusi ei ole veel tehtud, kuid tulemused peab kinnitama omal ajal ka Euroopa Parlament. suur tänu, et vastasite meie, minu küsimustele nii üksikasjalikult. ja ütlesite, et viisa süsteemi lihtsustamise läbirääkimised on praegu täies hoos, nii et äh, hoidke meid siis asjaga kursis. praegu meil rohkem täiendavaid küsimusi ei ole, sel- ning me ähm, lõpetame meie tänase koosoleku, jätkame oma komisjoni koosolekut homme kell kümme, kui ähm, räägime äh, Euroopa Liidu suunistest, et äh, usu- ja veendumusvabadus.